Okay, colleagues, can I bring... kolleegid, alustame oma tänast koosolekut. Can I first of all kõigepealt äh, küsin, kas kõigil, kas kõik on rahul päevakorra eelnõuga. härra Kraamer, mina ei ole rahul sellega sellepärast, et siia on viimasel hetkel sisse viidud muudatusi ja viimasel koosolekul te avaldasite suurt survet, et kõik läheks hääletusele ja asjad olid täiesti selge ja mina olin täiesti kindel, et teatud asjadega lõpule ei jõuta, siis kõik tühistati, nõukogu avaldab survet, komisjon avab survet selleks, et tehnilise poolega ühele poole jõutakse. ja me oleme väga suure surve all, et kõik ära lõpetada oma ametiaja jooksul minuga Äh, nõu ei peetud, kas meie fraktsioon sellega nõus on või ei, sain lihtsalt meili, kus öeldi, et koordinaatorid on asja osas kokku leppinud. niisiis ma tean, et fraktsiooniti on seisukohad väga erinevad, nii et ma teen ettepaneku, et me hääletame nüüd. okei okay,, just to explain niisiis selgitan, et üks olulisemaid fraktsioone meie komisjonis tegi ettepaneku asjad edasi lükata ma konsulteerisin Rahvapartei ja liberaalidega, nemad olid edasilükkamisega nõus. Äh, siis teavitasin kõiki sellest, mis edasilükkamist puudutab ja ma tean, et nad tahtsid, et kõik teemad edasi lükataks, mitte ainult mõned. ja seetõttu langetasime ka otsuse ära, Elka Troi. ma teen väga lühidalt. härra Kraameri fraktsioon ise palus samuti edasilükkamist minu äh, raportis ja mul jäi mulje, et ka mitmed teised fraktsioonid tahtsid rohkem aega, et kompromisse leida. see puudutab loomulikult kõiki kompromisse. me teame, millised on siin need delikaatsed teemad võib-olla poliitilistes eh, osades on asi veelgi delikaatsem kui eh, tehnilistes osades, aga igatahes me eh, üritasime möödunud nädalal saavutada kompromissi, mida neised enamus toetab. samuti tegime pausi hääletuse ettevalmistamise osas, meil ei ole plaanis homme hääletada nii et, et asi on tegelikult väga selge ja on kahetsusväärne, et äh, kui me asju ei saa teha nii, nagu me plaanisime, nii et, et kui kolleegid sellega nõus on, siis ma arvan, et meil oleks vaja mõnda nädalat selleks, et oma tööd rahulikult teha ja siis hääletame seitsmeteistkümnendal detsembril ja Strasbourgis, kui meil toimub komisjoni istung, siis saame veel vaadata, mida me nende tehniliste elementidega teha saame. võib-olla jõuame selles osas kiiremini kokkuleppele kui muudes osades, aga ma arvan, et üldise otsuse peaks langetama siiski ühe hääletusega. härra Kuhn, kas te soovite sõna või võtate sõna härra Kroši nimel? hästi rohelised nõuavad hääletust päevakorda üle, seda me praegu selgitame, mina seletasin olukorda, härra Helga Troi palus sõna, et asi edasi lükatakse. härra Kross, palun. kui on võimalik midagi edasi lükata, siis tuleb kõik edasi lükata ja kui me detsembris oleme samas olukorras, eks ma homme räägin teile, mida Rahvapartei asjast arvab aga siiamaani äh, Rahvapartei toetas paketi äh, säilitamist, võib-olla me mõtleme detsembriks ümber, aga see on meie demokraatlik viis asju ajada. niisiis äh, ma tahan, et kõik kolleegid vaataksid, mis võimalik on. niisiis loodame, et detsembris me tõesti suudame ka kõik raportid ära hääletada, ütleb härra Simson meil on äh, vaja täiendavat kolme nädalat, et seda asja äh, lahendada. järgmisena härra Rikee, palun. tahaksin isiklikult ühte asja täpsustada. ma kuulsin juba, mida koordinaatorid ütlesid, öeldi, et pakett on tervik ja seda ei saa eraldada et meil on vaja nii tegeleda nii poliitilise kui tehnilise sambaga ja äh, Äh, õigusloomealasest äh, aspektist pole mõistlik neid eraldi hääletada. Mm, ma saan aru, et me oleme saavutanud kompromissid, äh, see oli suhteliselt keeruline. igatahes hääletuse tegemine eraldi osade kaudu Äh, tundub äh, olevat ebasoovitav, see pakett peab säilima tervikuna, ei saa lihtsalt äh, hakata seda paketti jupikaupa hääletama, millisel kuupäeval me seda ka ei teeks, kogu asja tuleb hääletada korraga minu plaan on, kui te sellega nõus olete, kui te päevakorra heaks kiidate, et me hääletame raudteepaketi üle seitsmeteistkümnenda hommikul ja härra Bachi raportit arutame siis äh, õhtupoolikul, tegemist on raportiga, mis käsitleb reisijate õigusi. ma tean, et äh, meil on siis pikk hääletuspäev, aga mis teha, elu on karm. see oleks siis minu ettepanek. niisiis, äh, härra Kraamer, palun. jah, aitäh. muudatusi on üle nelja tuhande ja kui me selle paketi eh, lahutaksime, eh, sii-, meie näiteks oleme teinud suuri jõupingutusi tehnilise osaga ühele poole saanud. Brian, sina avaldasid survet, et me saaksime seda hääletada. mina kartsin, et me seda ei suuda saavutada, aga me oleme seda siiski saavutanud ja tehniline osa ja poliitiline osa on suhteliselt erinevad. tehnilise osaga mingeid probleeme ei ole, samas poliitiline osa on väga problemaatiline ja ma ei saa aru, miks mind ei ole nendesse keskusteludesse kaasatud, ei ole ju ainult kolm fraktsiooni siin kojas, meil on viis siin. miks mina ei ole saanud äh, meili teel äh, infot, nagu ma aru saan, teised fraktsioonid ei ole ka kõigega nõus olnud. kuidas niimoodi selliseid olulisi otsuseid langetatakse ja mis saab siis, kui me seitsmeteistkümnendaks detsembriks ka valmis ei ole ja kuidas on lugu nõukoguga, kui me jõuame oma mandaadi ajal lõpule ainult tehnilise osaga ja mitte poliitilise osaga, mis on täiesti võimalik, mis siis saab? miks me lihtsalt ei hääleta praegu tehnilist osa, sellepärast et see on äh, väga oluline raudteesektori tuleviku seisukohalt ja teise, teiste osadega me teame, et seal tulevad probleemid, me ei tea, kas neid üle saab hääletada või ei. aga ma ei tea, kas on vaja hakata dogmaatiliselt kahte osa omavahel siduma, meil ei ole nii palju aega, meil on tulemas Euroopa Parlamendi valimised ja nõnda edasi, nii et, et mina äh, ei ole nõus ei menetluse ega asja sisulise küljega ning ma tõesti sooviksin mingit otsust, sellepärast et seitsmeteistkümnendal detsembril ei ole sugugi selge, kas me siis saame hääletada või ei. ja, ja nõukogu avaldab ju ka survet. nõukogu tahab langetada ka otsuseid tehnilises küsimustes ja nõnda edasi. niisiis äh,, härra Van Dalen äh,, esimees äh, me käsitleme praegu ühte konkreetset päevakorrapunkti, te kuulasite ära erinevate fraktsioonide seisukoha, nemad selgitasid, miks nad tahavad selles küsimuses päevakorda muuta, me oleme demokraatlik organ ja seetõttu mina toetan täielikult härra Kraameri katset mitte hääletuskorda muuta meil on vaja selle üle korralikult hääletada, nii et, et toetan härra Kraamerit. härra Van Dalen, meil ei ole olnud kunagi mingit kahtlust, et kui fraktsioon hääletust nõuab, siis me ka hääletame, seda me teeme, hääletus tuleb. aga ma tahtsin lihtsalt selgitada, et möödunud nädalal esitati mulle taotlus lükata edasi hääletus raudteepaketi osas, kogu paketi osas. ma pidasin seejärel nõu Rahvaparteiga ja sotsiaaldemokraadid pöördusid Rahvapartei poole ja liberaalid olid edasilükkamisega nõus äh, siis tekkis mul probleem ja ma ütlesin, et kui kolm suurt fraktsiooni nõuavad edasilükkamist, siis peaksime sellest teavitama ka teisi fraktsioone ja seda ma ka tegin. Äh, igal juhul, kas ma teen midagi või ei tee, ikka olen mina süüdi aga minu arvates on äh, lihtsalt tobe, et me oleme ootanud tänaseni ja siis hakkame midagi ära jätma lihtsalt sellepärast, et ja mõned inimesed võib-olla ainult sellepärast kaugelt siia tulnud täna üldse. nii et, et äh, jäägu see siis minu äh, südamele. härra Kraamer on palunud, et me ei kiidaks päevakorda heaks. nii et, et äh, kõigepealt me peame hääletama, kas te olete päevakorraga nõus äh, kui te olete päevakorraga nõus, kui te olete nõus, et hääletus edasi lükatakse, siis olete hääle, päevakorra poolt ja kui ei ole nõus, kui te arvate nagu härra Kraamer, siis hääletate päevakorra vastu. on kõigil asi selge? kes on päevakorra vastuvõtmise poolt, palun andke märku kes on vastu? It's ten to four. Äh, kümme äh, nelja vastu. kui seitsmeteistkümnendal detsembril juhtub sama asi, kas siis lükatakse kõik jälle edasi, küsib härra Kraamer või kas siis hääletame tehnilist sammast äh, eraldi, ma tahan teada, mida see tähendab Äh, äh, äh, härra Kraamer, ma arvan, et me suudame teha ära kogu hääletuse seitsmeteistkümnendal detsembril ja kui ei, siis mina esimehena nõuan, et me lahutame selle paketi ja hääletame neid raporteid, mis on valmis sellepärast et me ei saa lõpmatuseni venitada, teil on täiesti õige, kui te ütlesite, et ma avaldasin survet, et asi täna toimuks, jah, teil oli täiesti õigus, ma tegin, see ei olnud minu isiklik otsus. aga ma arvan ja ma kuulsin ära ka, mida härra Kross ütles Rahvapartei arvamusest ja sellest, mida nad seitsmeteistkümnendal võivad arvata Äh, ma ei oska ennustada, nii et, et ma ei tea, mida Rahvapartei lõpuks otsustab, aga ma loodan, et kolm koordinaatorit, kellega ma kõnelesin, äh, neile ma ütlesin selgelt, et me peame seitsmeteistkümnendal detsembril hääletama, asi on äh, selge. järgmiseks protokollide kinnitamine, kas kõik on protokolliga nõus, hästi, siis tahaksin teatada, mida, milline on nõukogu seisukoht sõidumeerikute osas. nõukogu seisukoht teatati kahekümne esimesel novembril täiskogul eh, vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend kolm ja see nõuab, et eh, nõukogu seisukoht on siis esimene päevakorrapunkt eh, vastutava, vastutavas komisjonis, tegemist on proua Tikau äh, Äh, soovitusega, seda arutame homme pärastlõunal ning tahaksin öelda, et nõukogu äh, te, vastu võetud tekst peegeldab seda kokkulepet, mis saavutati raportööri, variraportööride ja nõukogu vahel ja tahaksin meelde tuletada, et muudatuste esitamise tähtpäev on kahekümne kaheksas november, keskpäev ja hääletus peaks toimuma siis äh, hääletuspäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril ja täiskogule läheb asi jaanuaris, nii et, et sellise ametliku teadaande ma pidin teile tegema. ja järgmine päevakorrapunkt on mõttevahetus meie TNT koordinaatoritega ja alustame esimese viiega täna pärastlõunal ma vabandan koordinaatoritele, kui ma pean vahepeal ära minema siit, aseesimees võtab üle, aga mul on siin külastajate grupp, keda pean ka vaatamas käima. tegemist on siis iga-aastaste aruannetega koordinaatoritelt ning esimesena saab sõna Pat Cox. jah, teie olete esimene äh, priori-, prioriteetne projekt üks, palun Thank you, Mr Chairman uh.... aitäh, härra eesistuja. auväärsed saadikud, mul on väga hea meel teie ees täna kõnelda. sellega lõpeb ka mu esimene äh, mandaat äh, koordinaatorina. Äh, see algas kahe tuhande kümnendal aastal ning nüüd pikendati seda detsembrini. sellega lõpeb ka esimene faas TNT ähm, projektist number üks millest saab hiljem koridor number viis ehk siis Skandinaavia Vahemere äh, põhivõrgu koridor. kõigepealt tahtsin rääkida äh, rahastamisest. me oleme äh, päris palju saavutanud kahekümne neljandal aprillil kaks tuhat üksteist valminud tunneliprojekt tähendab, et me oleme nüüd, nüüd, nüüd, nüüd enam projekti tühistada ei saa. saime äh, kokku leppida ka kulude, kulude jagamise osas Austria ja Itaalia vahel näiteks. Austria eraldab üle ühe koma viie miljardi euro BBTSE-le kahe tuhande kolmeteistkümnendast kaheksateistkümneni aastani. Itaalia on eraldanud kuussada kolmkümmend viis miljonit kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani ning peale selle lisatakse veel kolmkümmend viis miljonit kiirtee osa ehitamiseks. Itaalia sees on veel erimeelsused selles küsimuses, aga põhimõtted on paika pandud, et see raha on olemas ikkagi. üks rahastamise küsimus veel nagu te teate, siis ebameeldival kombel terves reas liikmesriikides, kaasa arvatud ka Austrias ja tõenäoliselt ka Itaalias, jätkub kasinuspoliitika ning öö, eeldatavasti soovitakse veel avaliku sektori kulusid kärpida, see võib või võib ka mitte mõjutada selle projekti ellurakendamist ja ajakavast kinnipidamist. teine asi, kui kaugele on jõutud füüsiliselt Brenneri tunneliga pidi kau-, edasi jõutama kahesaja kilomeetri ulatuses öö, öö, uurimustöö pidi läbi viidama praeguseks hetkeks siin mõlemalt poolt viiskümmend viis kilomeetrit tunnelit ka peab olema kaevatud. Itaalia osas nelikümmend kaks kilomeetrit on juba puuritud seal on kõige keerulisemad geoloogilised tingimused, see on äh, Aafrika ja Euroopa laava vaheline äh, piirkond, seega me alustasime kõige keerulisemast osast. tahaksin, äh, tänu Itaalia ja Austria ametivõimudele oleme me nii kaugele jõudnud, eriti karmides kasimust, kasinustingimustes. PBTSC e järelevalvenõukogu eral-, otsustas alustada juulikuus veel kolme äh, osa ehitamist äh, kokku ühe koma kahe miljardi euro väärtuses. seega ju, äh, saavutatud on nii mõndagi. siis põhja ja lõuna juurdepääsu kanalid. lõuna pool on saavutatud päris palju Lõ, lõuna pool Brennerist, Ponte Cartena juures, see on kõige keerulisem punkt seal al-, algse planeerimisfaasist oleme jõudnud lõppplaneerimisfaasi ning see on väga suur saavutus. ehitus peaks algama millalgi kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal ehk vastavalt ajakavale selle kompleksi lõuna juurdepääsu ehitamisel. põhja juurdepääsupunkt eelmise aasta detsembris avati nelikümmend neli kilomeetrit tunnelit Austria poolt ning see on Austria-poolne suur panus selle koridori ehitamisesse. lõuna pool Münchenit Kiefersfeldenisse tuleb veel välja ehitada, selle planeerimine on väga varajases faasis. eelmise aasta juunis jõudsid ministrid Saksamaa ja Austria ministrid kokkuleppele ning varajase planeerimise faas peaks kohe varsti algama. meeldival kombel Euroopa Liit on eraldanud kolm koma neli miljonit eurot, eh, mis on siis viiskümmend protsenti kaasrahastamisest. samas eh, mm, avalik eh, konkurss on veel toimumata. detsembris peaks minister Herman, uus Baieri transpordiminister, teavitama ka oma otsusest ning see sõltub ka sellest millal Berliinis uus minister tööle algab, hakkab. lisameetmed nüüd siis. ehk siis mida me võtame ette selleks, et äh, välja töötada struktuur, poliitiline struktuur, näiteks äh, maanteemaksud või mingisugused lisakäibemaksud, me, et seda tuleb välja töötada koos infrastruktuuri kallal tehtava tööga. minu meelest selle poliitilise struktuuri ülesehitamine on isegi võib-olla raskem kui tunneli enda ehitamine. ning esimest korda võib nüüd teada anda, et kahekümne viiendal septembril sellel aastal jõustus Alpi konventsiooni transpordiprotokoll mina tulin selle algatusega koordinaatorina välja koos Itaalia valitsusega. Itaalias suruti see läbi eelmisel aastal selle aasta esimeses pooles Iiri eesistumise äh, juhtimisel suruti see ka Euroopa Liidus läbi. mida see tähendab? see tähendab seda, et kõik peavad juhinduma samadest põhimõtetest Alpi piirkonnas, mis puudutab siis lisameetmeid. see on väga oluline küsimus, väga oluline on, et kõik äh, äh, regioonid seal käituksid vastavalt samadele reeglitele, selles küsimuses nüüd kehtivad samad reeglid. siis äh, veel üks pudelikael, see Termanni osa ehk siis ühendus Saksamaa ja Taani vahel. see on koos Brenneri tunneliga üks võtmeelemente viienda koridori puhul meil on uue juhtimisstruktuuri kohaselt koordinaatorid, viiakse läbi rahastamisuuring, selle põhjal koostatakse töökava ning järgmisel aastal toimub seitse äh, kohtumist selle äh, koridori ehitamiseks. Euroopa ühendamise rahastamise äh, läbi, rahastu läbi on meil rohkem raha, kakskümmend kuus miljardit on eraldatud ühtekuuluvusriikidele, nelikümmend kaheksa koma kaheksa miljardit äh, eraldatakse teistele, see on suur samm edasi, aga võttes arvesse transpordisektorit, siis ei olegi nii suur raha, võttes arvesse, et see jaguneb nii paljude riikide vahel, nii e, paljude transpordiliikide vahel, samuti nii paljude aastate jooksul. seega tuleb äh, võimendada veel finantsiliselt äh, Euroopa Liidu poolset rahastamist liikmesriikide poolt igal aastal olen ma rahe, rõhutanud veel ühte aspekti. geoloogilised, hüdroloogilised, inseneri ja optime-, optimeerimiskavade uuringud on läbi viidud, see on suur töö, aga kommunikatsioon ei tohi kõrvale jääda, nagu ma eelmisel aastal ütlesin Stuttgardis, siis selleks ajaks, kui äh, Stuttgart kakskümmend üks valmis jõud äh, sai, olid otsustajad kas füüsiliselt või vaimselt lahkunud otsuste tegemise juurest. niisiis, äh, need projektid ei ole isikupõhised. kokkuvõtteks tahaksin tänada härra esimeest ja ka komisjoni selle eest, et te olete minuga koos töötanud sellest ajast, kui ma koordinaatoriks hakkasin, tahaksin tänada härra Hubertsit Move peadirektoraadist äh, tubli töö eest ning järgmistel valimistel kandideerijatele soovin ma kõike head, kõike head, kõike head soovin ka, ka nendele, kes ei kandidaari, kandideeri järgmistel valimistel. suur tänu, härra Koks, kakskümmend viis minutit on eraldatud igale koordinaatorile seega proua Lichtenberger ja härra Kraamer on praegusel hetkel sõnasoovijate nimekirjas, kui keegi soovib veel sõna küsimuste esitamiseks, siis andke märku, härra Ertel ja härra Kantšar veel. kui võimalik, siis esitage küsimusi, mitte ärge pidagi, pidage kõnesid. proua Lichtenberger, palun. suur tänu härra esimees, suur tänu ka härra Koksile põhjaliku aruande eest. ka mina olen väga rahul sellega, et te rõhutate ka ähm, äh, lisameetmete tähtsust. Gotthard on peaaegu valmis, aga ei Itaalias ega Saksamaal ei ole ühtegi märki sellest, et äh, lisainfrastruktuuri oleks hakatud üles ehitama. see peaks olema meie jaoks hoiatav. sest muidu, nii nagu mu Lõuna-Tirooli kolleeg ütles, ehitame me katedraali kõrbesse me teeme küll midagi suurepärast, kuid see on täiesti eraldatud ülejäänud infrastruktuurist. niisiis, mis puudutab seda, mis äh, hiljem juhtuma hakkab, siis äh, see küsimus on siin väga tähtis. on loodud kahe ministeeriumi vahel töörühm Saksamaa ja Austria ministeeriumite vahel. föderaalne ministeerium on ka kaasatud, mitte ainult regionaalsed ministeeriumid, aga ka föderaalne ministeerium. ning Paire puhul ma tean, kus on probleemid, näiteks Lõuna-Tiroolis on konfliktseid punkte, mis tuleb lahendada, neid on terve rida. Need lisast infrastruktuuri osad, nende koht-, üle tuleb ju konsulteerida samuti kohalike omavalitsustega. siis Itaalia. on oluline, et Itaalia pool ka kinnitaks üle endale võetud kohustuse täitmise. Nad on küll sõna võtnud selle kohta, aga see ei olnud väga veenev minu jaoks. palun selgitage põhjalikumalt. siis ma olen näinud ka seda, kuidas on ellurakendamisega jõutud erinevatele tasanditele, saavutatud on päris palju, aga Itaalia pool on veel väga palju ära teha Äh, võttes arvesse, mis eelprojekti faasis äh, kavandatud oli. veel üks oluline asi. Teie mainisite ka lisameetmeid. minu probleem nendega seoses on järgmine. Itaalias on probleem selles, et äh, kõik tahavad kuidagi jõuda Veroonasse, aga erinevaid teid pidi seega me peame arutama ka äh, alternatiivsete teede küsimust. tuleb arvesse võtta ka kaubavedu. Äh, tuleb tagada, et äh, ristmikelt saaks üle või alt läbi ka kaubarongid. niisiis, kas on võetud arvesse ka kaubaronge või räägitakse ainult reisijatest? selles piirkonnas Itaalias on kaubaveod väga olulised. niisiis, mida kavatsetakse ette võtta, kas kaubavedusid võetakse ka arvesse, sest Itaalia pool rääkis ainult veoautodest, kaubarongidest pole keegi midagi maininud. kas seda mainitakse Alpi konventsioonis ja seega äh, kiirteede võrgu puhul kõrval tuleks üles ehitada ka ikkagi kaubarongide võrk. suur tänu, proua Lichtenberger! Äh, äh, ei saa olla niimoodi, et sõnavõtud ja küsimused on pikemad kui põhisõnavõtt ise, nii et, et palun piirduge siiski kahe minutiga ja härra Kraamer nüüd palun. ja, Sie haben Deutschland angesprochen. jah, te rääkisite ka Saksamaast loomulikult on see asi kestnud juba aastakümneid. PBTSE eh, otsus võeti juba ammu vastu, aga pärast üheksakümne kuuenda aasta Lugano kokkuleppe suhtes on küll palju tehtud, Amsterdami kokkuleppe suhtes mitte. üheksakümmend miljardit eurot on eraldatud. Eh, aga Rotterdami suhtes äh, on vaja veel palju rohkem ette võtta. PBTSE äh, asjus on tõesti edasi jõutud. tuhat nelisada silda tuleb ka ümber seadistada, renoveerida, see tähendab, et meil on vaja vähemalt kaksteist, kolmteist aastat selleks, et äh, jõuda kuskile praeguse rahastamise taseme juures. siis erinevad äh, teed näiteks Münchenist Brenneri tunnelini. ka kõik need osad tuleb äh, arvesse võtta. neliteist piiriülest, piiriülest punkti on äh, ka sellel, selles koridoris, mida tu-, millega tuleb tegeleda me räägime küll suurtest projektidest, aga sellised kapi-, kapillaarinfrastruktuursed elemendid on samuti siin tähtsad, need on aga ära unustatud. Nende jaoks justkui raha ei ole. meil on vaja täita teatud lüngad näiteks Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa vahelistes ühendustes äh, siin ei ole tegelikult äh, suurt hulka kilomeetreid, millest me siin räägime, mis on vaja ehitada selleks, et tagada kahe riigi vahelised äh, ühendused. seega ka Rost-, Rostoki öö, äh, osa öö, või sedagi võiks arvesse võtta, kõik ei pea ju läbima Berliini me peame ehitama ainult mõned sillad ning see aitaks kaasa tervele Skandinaavia suunal liiklusele. võttes arvesse praegust rahastamist, siis see Rostoki suund, Skandinaavia ühendamine Äh, see peaks toi-, olema valmis kõik kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, aga praeguse rahastamise juures on see võimatu. siis äh, peaks suured äh, välismaised veoautod maksma maanteemaksu, aga sellest kõigest ei piisa. tuleks arvesse võtta ka erinevaid aspekte, millega rikutakse Euroopa Liidu õigustikku tahaksin ka rõhutada seda, et mis puudutab veoautode poolt makstavat maanteemaksu, siis sellele tuleks leida mingisugune lisameede veel, et tõesti oleks meil piisavalt raha. suur tänu! aitäh, härra Kraamer, härra Kantsjon! Una voce diversa da, dai miei due colleghi e.... teen, räägin pisut teistmoodi kui eelkõnelejad. kõigepealt tahaksin omalt poolt tänada Märt Koksi. minu meelest on ta teinud oma tööd hästi. pühendumusega ja me ennem rääkisime koridorist üks, nüüd viies koridor, me oleme kogu programmi läbi töötanud, eelmisel nädalal vastu võtnud. aga nüüd oleme me koridoride arvu kärpinud kolmekümnelt üheksale, mõningaid ohvreid on selles protsessis toodud kuid ma leian, et kokkuvõttes võib öelda, et töö sai tehtud hästi. tahaksin keskenduda kahele asjaolule. planeerimisele ja investeeringutele. planeerimise küsimuses me liigume õiges suunas. peame küll oma pingutusi kiirendama ja lahendama territoriaalsed vastuolud. ja mis puudutab investeeringuid, siis äh, CF raportööriga koos oleme me äh, juba aastaid toonitanud, et meie niigi väheseid äh, ressursse ei tohiks kuskile musta auku suunata. kui me tahaksime aga kasutada alternatiivseid uuenduslikke rahastamisvahendeid, siis tuleks neid kaalduda. see aitaks meil kiiremini saavutada seda, mida me oleme kavandanud ja lõpetuseks. koridori platvorm, mille me vastu võtsime, kas teie arvates, härra Cox, oli see õige otsus lähtuvalt oma kogemustest, mida teie arvate? kas on võimalik kõike maa peal ühendada? võttes arvesse seda, kui palju raskusi on olnud selles äh, töös siiani, me püüame, tahaksime ju äh, omalt poolt soodustada kokkulepete sõlmimist. suur tänu, härra kantsjan ja härra Hertug, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Koks, selle huvitava sõnavõtu eest. mul on kaks küsimust. tutvusin nende dokumentidega ja leian, et väga oluline on see, et viieteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist toimus teavitusüritus ja DB võrgustik ja teised elemendid olid selle teemaks, ma tahaksin teada, kuidas see teavitusüritus kulges ja milles kokku lepiti selle Deutsche Bahn'i, Bahn'i ja ÜBB üritusel ja kuidas äh, osalesid selles huvirühmad ja kuidas huvirühmi teavitati. suur tänu, härra Hätu. ja nüüd enam me oleme juba viisteist minutit maha jäänud ajakavast, nii et katsugem siis ikkagi äh, kõneajast rangemalt kinni pidada. muidu kannan mina selle eest siin hoolt, kuni esimees tagasi tuleb. palun, härra president, suur tänu. Ähm, proua Lichtenberger me räägime siin praegu prioriteetprojektist number üks ja ma arvan, et see ei ole mitte mingisugune kirik keset kõrbe, iseärane, mis puudutab ligipääsuteid. ja mis puudutab tunnelite küsimust, ma kohe tulen selle Alpi loogika juurde kohe tagasi, aga me peame äh, Äh, kogu seda Alpi piirkonda vaatama äh, tervikuna, mitte ainult koridoripõhiselt ning peame vaatama, kuidas on võimalik seda uut taristust kõige paremini ära kasutada, olgu siis tegemist Euroopa Liidu või Šveitsiga, selleks et hakatakse, et vältida seda, kuidas inimesed hakkaksid valedel põhjustel koridore äh, valima. praegusel hetkel tehakse seda sellepärast, et et kütuselõivud on madalamad mõningates piirkondades kui teised ja nii edasi ja nii edasi. nii et tegemist on äärmiselt keeruline, keerulise analüüsiga, aga sellele tuleb tähelepanu pöörata, olen teiega päri. ja vastuseks ka härra Ertugi küsimusele, mis puudutab Müncheni Austria öö, äh, marsruuti ja infoüritust, siis toimus esialgne info üritus tõesti, aga tegemist oli äärmiselt tagasihoidliku üritusega. sellel üritusel anti inimestele märku sellest, et me tahame teha oma asju äh, avatult, taheti kohalikku kogukonda kaasata, äh, rääkida kohaliku kogukonnaga, kuulata ära nende reaktsioonid aga enne, kui marsruudi plaanid ei ole päris selged, on sellised arutelud ikkagi teoreetilisel tasandil. inimesi huvitab, kas marsruut äh, äh, tuleb sinu linna, linna äh, linn või läheb linnast mööda, kas maa alt, maa pealt ja nii edasi ja nii edasi. ja ilma kogu selle infota on küll kasulik kohalike kogukonna, kohalike kogukondadega nõu pidada, kuid äh, äh, samas ka ennetlik. me peame ka vaatama, millised on Euroopa kaasrahastamise mõjud, et me saaksime paika panna marsruudid täpsemalt ja alles see, siis on meil vaja põhjalikku kogukondade kaasamist. proua Lichtenberger küsis ka Itaalia panuste kohta legge di stabilità. Itaalia seadus, millega eraldati vahendeid kärpemeetmete perioodil, tagas, et meie projektil on eh, sihtotstarbelised vahendid lähtuvalt sellest seadusest ja Itaalia süsteemis selleks, et eelarveseadus muutuks, jõustuks, tuleb läbida kaks etappi, ministeeriumite kinnitusfaas ja seejärel kontrollikoja kinnitus. ja nende rahade puhul, millest ma rääkisin, on kõik need etapid läbitud, on seaduslik test läbitud, on ministeeriumite test läbitud, kontrollikoja test läbitud, nii et tegemist ei ole mingisuguse pilvelossiga, tegemist on reaalsete lubadustega. ja Itaalia erinevalt teistest riikidest on nad omalt poolt nimetanud sellele projektile oma koordinaatori, härra Fabrizi, ja äh, koordinaatori nimetamine on toonud lisandväärtust äh, nad tunnevad äh, oma süsteemi paremini, paremini kui mina seda olen võimeline tundma, nii et selline täiendav samm riigi poolt on olnud vägagi märgatava mõjuga. siis kaubaveod, loomulikult kaubaveod on meie jaoks tähtsad ja kui me vaatame selle põhivõrkude, põhivõrgutunnelite või põhivõrgukoridoride tabelit, siis näete, et suurem osa on siin meremagistraalid ähm,, raudtee ja sadamate vahelised äh, sidemed. ja koostalitusvõime küsimused muutuvad seda aktuaalsemaks. meile anti ka selline mandaat järgmiseks planeerimisperioodiks ja Verona on tõesti väga tähtis punkt, äh, mille kaudu ühendatakse ida, läänd, põhja ja lõunat. mina töötan küll ainult ühel suunal, aga teie olete tõenäoliselt käinud ka Quadrantre, Quadrante Euroopas, kus tegeletakse kaubakäitlemisega ja üks, see on üks olulisemaid sõlmpunkte. aga mina panin tähele juba seda, et meie raudteeettevõtetes on ka väga erinevad seisukohad. kõik nad väidavad, et nad on avatud teistele ja, aga nad on väga avatud äh, väga veidratel aegadel ja väga veidratel hetkedel nii-öelda. ja võib öelda, et meil oleks vaja sellist äh, liberaalsemat, avatumat, õiglasemat äh, reguleerimist. ja öö, meil on veel päris palju jäänud selles vallas ära teha. härra Kraamer, te rääkisite tuhande neljasajast sillast, ähm, Äh, tagantjärele kohandamisest ja nii edasi ja nii edasi ja Saksamaa juurdepääsust loomulikult ja äh, Saksamaa äh, kohustused on suured. rahvusvahelisel transpordifoorumil Leipzigis minister Ramtsau kinnitas, et Saksamaa kõige suuremaks väljakutseks järgmisel aastakümnel on olemasoleva taristu hooldus ja uuendamine ilma uute projektideta, nii et ma arvan, et oma läbirääkimiste käigus strateegiliste Euroopa projektide üle Saksamaaga põrkume mitmete raskustega vastakuti. Saksamaa kohustused peaksid olema suured, sellepärast et aga samas taristule eraldatavad vahendid ainult hoolduseks ja uuendustegevuseks on protsentarvuna SKT-st tõesti üüratud ja majandusimepäevadest on nüüd aega möödas ja nüüd tuleb tõesti uuendada taristut. Rostoki marsruut ja äh, Münchenist lõuna poolt liikuv marsruut, need on kaardi peal kõik näha, aga täpsed marsruudi täpsed üksikasjad äh, ei ole veel päris paigas äh, ja Deutsche Bahn võrgustiku puhul pole päris selge, kas mõningad kaubamarsruudad, marsruudid tuuakse eraldi välja, nii et nad hiljem siis äh, kõrgesuutlikkuse ka raudteeliinidega hiljem siis kokku viiakse. vastuseks minu poolt on ei tea praegu. härra Kanchan küsis koridoride kohta. härra Kantšan, kui te loete läbi selle dokumendi Põhivõrgu koridorid viis, tähelepanu on pööratud peamiselt transportidele, transpordile ja meremagistraalidele ja väga palju energiat läheb just nimelt raudteesüsteemile ja tuleviku füüsilise planeerimise äh, ja keskkonna planeerimise osas nõuab see tulevikus tõsiseid pingutusi ja kindlasti antakse mulle tulevikus selleks ka mandaat. loodan, et olen vastanud kõikidele küsimustele, suur tänu, et andsite võimaluse teie komisjonis kõneleda ning loodetavasti me saame kohkuda uuesti ning äh, rääkida teiega põhivõrgu koridoridest viis. suur tänu selle selgitustöö eest ja nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde, järgmise raporti esitajaks on äh, härra Gilles Savary ja me räägime siin prioriteetprojektist äh, kakskümmend kaks, äh, mis ühendab Ateenat ja Nürnberg Dresdenit. annan teile sõna ja paluksin kõigil hiljem küsimusi esitajatel piirduda kahe minutiga, muidu me ei saa hakkama meie päevakorraga suur tänu, äh, tervitan teid kõiki, mul on väga hea meel olla täna siin teie seas, see on äh, minu viimane kord teie ees, äh, sellepärast et minu ülesanded on täidetud. iseäranis võttes arvesse seda, et mind valiti rahvasaadikuks, nii et nüüd olen selle teemaga tegelenud juba kolm aastat, see on minu viimane raport teie ees ja loodetavasti Äh, avanevad teil uued perspektiivid sellega. Te tunnete prioriteetprojekti kakskümmend kaks, äh, see on kõige pikem, üks kõige pikemaid äh, prioriteetprojekte, mis läbib mitmeid liikmesriike, on mitmeid väga erinevaid alasid, nii-öelda lääneala, läänetsoon, Saksamaa, Tšehhi, Austria ja siis idatsoon äh, kus on olnud pidev ko äh, ko koordineerimine liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel ja, ja meil on selline mitmetasandiline juhtimisstruktuur olnud ja me, see on võimaldanud rääkida ka ühel häälel Euroopa tasandil äh, peadirektoraadid äh, Regio, Move, investeerimispank tahaksin tänada kõiki neid, kes on selles töös kõikide nende aastate jooksul osalenud, sest et meie töörühm ja juhtimisrühm on hästi töötanud. meie ülesandeks oli läbi viia kaks tähtsat analüüsi, kaks tähtsat uurimust, kõikide liinide uuring, mis pidi olema väga täpne, ja teine uuring, mis oli sotsiaalmajanduslik ja äh, seda reisijate seisukohast, aga ka üldisemalt. meil on siin kaks äh, elektriraudteeliini, sada nelikümmend kilomeetrit tunnis, see eeldab teatavaid äh, norme ja äh, me pidime kaaluma seda, kas me peaksime olema tagasihoidlikumad ja või, või kuidas täpselt asja kujuneda. siis see nii-öelda ida suund, Austria, Tšehhi äh, koostöö, rohkem kahepoolne koostöö. nagu näete, siin on olnud mitmeid raskusi selle punase liini juhtimisel seal on miljardite ulatuses investeeringuid tehtud äh, riikides, kus ei ole suuri äh, investeerim-, suur investeerimissuutlikkust. tegemist on raske, geograafiliselt raske marsruudiga, see äh, on raske maastik ja see ei ole nii-öelda unelmate marsruut Konstantse ja Raha-Viini ühendus. seal on ka piiriülesed ületused, need ei ole täpselt ühtlustatud veel äh, liikmesriikide vahel, kuid asjad liiguvad väga hästi. ja siis tõesti suur, suured saavutused on Viini äh, keskpunkt või ristmik nii-öelda. ja ma arvan, et seal võib tekkida väikseid probleeme Tšehh, Põhja-Tšehhiga. sellel marsruudi osal juba on teatavaid probleeme ja äh, ummikuid ja seetõttu on võib-olla äh, ette näha äh, liiklus liikluse kiiruse aeglustamist sellel suunal. Äh, siis on meil Vidingi sadam Toonaul. Mikkel Kramer on kindlasti rahul sellega väga, et äh, on võimalusi äh, seal liikumiseks nii rongiga kui ka jalgrattaga ja selle teemaga tegeleme ka tulevikus. transporditeljed on praegu veel nõrgad, see on üheks probleemiks ja liikmesriigid peavad veel tegelema kiirete raudteeliinide väljaehitamisega, praegusel hetkel on keskmiseks kiiruseks mõningates piirkondadeski kolmkümmend kilomeetrit tunnis veel, mis võtab ju tohutu aja. kui sa tahad ühest punktist teise riikida, siis äh, Rumeenia on üks koht, kus suutlikkus on väga väike ja kuna me ei ole ja siis ük- Rumeenia ja Bulgaaria vaheline sild nad e- eelistavad teisi telgi äh, põhja-lõuna südamele ja sel-, suunale ja järgmistel aastatel peaksid te pöörama tähelepanu tunnelile, mis on Türgi-suunalise liikluse jaoks mõeldud ma arvan, et see on kindlasti uus element, mis selles transpordipiirkonnas olukorda põhjapanevalt muudab ja mida tuleb ette näha. praegusel hetkel on meil ida-lääne suunale peamiselt keskendutud. ja kui me vaatame selle punase tsooni investeeringuid siis transpordi äh, sujuvus äh, ei ole mitte ainult tehniliste tõkete taga, vaid äh, Schengeni alaga seoses on ka mitmeid probleeme. sõltumata standarditest tuleb piirialadel siiski kaua oodata. loomulikult marsruutide ja teede ja taristu uuendamine on vajalik, aga on ka poliitilisi tõkkeid kreeklased on ära, teinud ära suure töö, näete, kõik on roheline ja on saavutatud kõrged standardid, kuid Bulgaaria piiril lihtsalt kõik lõpeb, sellepärast et tekivad, sest jõutakse mägede piirkonda, kus tuleb transpordiliini äh, põhjalikult uuendada ja väga raske on ette kujutada suuri edusamme järgmisel aastal ja, ja niisiis Balkani liin on jällegi niisuguses sellises olukorras selles piirkonnas praegusel hetkel. ja nüüd näete siin kaardi peal, üleval on ida-lääne sektsioon, seal on palju rohkem punaseid osasid Äh, on vähem punaseid osasid ja, ja siis äh, alumise joonise peal rohkem. just täpselt nii, nagu ma teist, teile rääkisin. me oleme juhtimise kallal tõsist tööd teinud, nagu ma teile juba ütlesin. millised probleemid on jäänud siis lahendamata veel? piirialade probleem seal me võiksime tegutseda rohkem ja kiiremini, igaüks annab omalt poolt äh, oma osa, aga, aga ühtlustamine on, ühtlustamisest jääb puudu. koostöö Saksamaa ja Tšehhi vahel on äh, jäänud äh, puudulikuks näiteks. Tšehhi on omalt poolt kõik ära teinud Euroopa standardis raudteeliinid, aga sakslaste prioriteedid on, kus on mujal. ja föderaalriik on keskendunud hoopis on ka kavatsenud selle valdkonnaga tegeleda või selle piirkonnaga tegeleda pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja Pat Cox juba rääkis sellest, mis on Saksamaa probleemiks. ja seetõttu ja, ja prioriteedid on ka Saksamaal paika pandud ja mis puudutab põhivõrgustikku, siis VP kakskümmend kaks tuleks, seda tuleks pikendada Rostocki ja edasi. aga rõhutaksin teile veel see, seda, kui oluline on meie juhtimissüsteem alles, et liikmesriigid, meie idapoolsed juhtliikmesriigid esitasid väga täpsed investeerimisprogrammid viimasel kohtumisel ja oleks väga kahju, kui ähm, tekiks selline ebastabiilsuse olukord ja, ja Euroopa Liit ei suudaks äh, omalt poolt pakkuda julgust ja, ja kindlust nende investeeringute realiseerimiseks. koridoride juhtumine, äh, meie oleme FRED koridoride jaoks oma süsteemi paika pannud, äh, aga seda on investeeritud eravahenditest juhtimine on väga keeruline. see ei ole lihtne poliitiline kokkulepe liikmesriikide vahel. nii et PP äh, kakskümmend kaks äh, juhtimise struktuurist võib inspiratsiooni ammutada, kuid äh, võib-olla tuleks rakendada kahte erinevat struktuuri. ja siis Budapesti küsimus Budapestis on asjad jäänud toppama, äh, Rumeenias asjad liiguvad, on mitmesuguseid, aga Bulva-, Bulva-, Budapestis on erinevaid äh, hüpoteese, millega mängitakse ja ja äh, räägitakse toonaust, intermodaalsest koostööst, aga pole jõutud veel väga kaugele ma katsusin väga lühidalt teha, võib-olla ma ei rääkinud piisavalt põhjalikult, siis sellisel juhul vabandan. proua Seinalova, palun. meil on siin neli sõnasoovijat, igaüks saab sõna kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin teid kõigepealt tänada teie ettekande eest. mul on teile järgmised küsimused kirjeldades seda marsruuti, mainisite, et, et lääne-ida suund on rohelisem kui põhja-lõuna trajektoor. ja võib öelda, et mida rohelisem on kogu marsruut, seda masendavamad on need väikesed punased jupid seal, mis lihtsalt ei taha kuidagi roheliseks muutuda ja loomulikult minu küsimus puudutab Saksamaa-Tšehhi Vabariigi öö, ähm, osa. prioriteetne projekt kakskümmend kaks, üks väga oluline osa sellest on ka Reini-Donau koridor. oma raportis kirjeldasite te neid probleeme põgusalt, millest me oleme siin kuulnud nimelt investeerimise prioriteetidest, mis on erinevad Saksamaa ja Tšehhi puhul. mainisite ka seda, et meil, et on vaja tihedamat koostööd piiri, piirkondades ja vihjasite sellele, et oleks vaja võib-olla rohkem poliitilist koostööd. aga mida te täpsemalt silmas peaksite ja millised oleksid teie konkreetsed soovitused ja kas on võimalik selles valdkonnas saavutada paremaid tulemusi? suur tänu, et äh, rääkisite lühidalt, härra Hertug, palun. Auch ich werde mich kurz fassen. Zwei Fragen an Sie. Vielen Dank zunächst einmal, Herr Savary, für den Vortrag. Äh, kõigepealt aitäh ettekande eest ja mul on üks küsimus. Ühendused Saksamaa ja Tšehhi vabariigi vahel, kui ma õigesti aru sain, Nöblachtricht ja Eger see ei ole Saksamaa jaoks prioriteet. see on üsna huvitav ja üllatav, sellepärast et kui peeti läbirääkimisi suuniste üle ning erinevate põhivõrkude üle ja nendega seonduvate kohustuste üle, siis see konkreetne ühendus oli ka seal sees võib-olla võib loota mingeid muutusi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. samuti tahaksin teada, kas Euroopa fondid äh, Marmara mereühendusega ka kuidagi seos, seotud on, aitäh. aitäh, härra Kraamer nüüd. Äh, suur aitäh selle ettekande eest Te näitasite lõpetuseks ühe silla pilti. jah, see jalgrattatee äh, seal sillal on suurepärane mõte. ja ma tahtsin küsida, et kuidas on lugu äh, nende jalgrattateede ühendustega, see loomulikult puudutab tulevikku. Kreekaga on probleeme Salonikis Kopje lõik on peatunud Salonikist piirini säästumeetmete tõttu, ma ei tea, ilmselt peetakse investeeringuid raudteesse liigseks luksuseks. me räägime siin aga sellest äh, lõigust, mida saab teha Euroopa Liidu rahadega. mul oleks äh, väga hea meel, kui need ühendused läbi Viini paraneksid näiteks Viinist lennujaama ja siis veel Bratislavasse ja Budapesti, kas seda teemat endiselt arutatakse, mina olen kuulnud, et otseühendust eh, Viini pearaudteejaama ja lennujaama vahel ei tule näib, et siin on midagi jäänud eh, tähelepanuta. nüüd Praha. sakslaste jaoks on väga oluline, et see osa äh, plaanist on külmutatud. Äh, ja täiesti üllatav on, et, et seda on tehtud äh, võib-olla sellepärast, et vahepeal on sisse seatud bussiliin ja bussiga on võib-olla mõnusam reisida, ma ei oska öelda, aga eh, see konkreetne rang, raudteelõik ei ole midagi, mis on lihtsalt soovitav, see on hädavajalik. aga selleks, et projektid jõuaks lõpule aastal kaks tuhat kolmkümmend, eh, mis, mida Saksa pool on lubanud, te rääkisite summadest, eh, mida on lihtsalt unustatud eraldada aitäh, härra Kraamer. ja järgmisena härra Kuun. tahaksin tänada koordinaatorit härra Savariid, tegemist oli väga huvitava analüüsiga praeguse olukorra kohta. põhivõrgu äh, filosoofia, see põhilõuna, ida-lääs, nendevahelised võimalused ja veel äh, olulisemate sadamate ühendamine Äh, võimaldab kõik, kõigil näha, kuidas neid erinevaid tühinguid, äh, näiteks Ateena, Konstanza, Kallaba, Budapesti ja Viina, Viini kuni Dresdenini välja ja sealt veel edasi. Äh, see tuul, marsruut kulgeb veel edasi läbi Itaalia, läbi Brenneri tunneli ja nõnda edasi väga palju loomulikult sõltub äh, sakslastest, olgu tegemist Dresden Berliini või Dresden Leipzigiga. niisiis, kus teatud lünki on, seal tuleb need täita ja Berliin Rostock sellel aastal näiteks sada kuuskümmend kilomeetrit tundi, elektrifitseerimine, tehnilises mõttes on kõik väga hea igatahes meil on Berliin, Dresden, Berliin, Leipzigi liine vaja, nendega tuleb eelkõige tegeleda. aitäh. härra Savari, sõna on teil. kallid kolleegid, ähm, ma üritan teie küsimusi kokku võtta, sest seal oli üsna palju sarnast iseäranis mis puudutab Saksamaa ja Tšehhi vahelisi ühendusi ühendusi. härra Kuhn, me oleme Saksamaal väga palju teinud selleks, et raudteevõrku uuendada, ma pean silmas siin ka Berliini ümbruse võrku ja neid äh, liine, mis lähevad Berliinist natuke ida poole Saksamaal. Äh, probleeme, millega me oleme kokku puutunud, sest teie tahtsite, et teate, kas on vaja tegutseda poliitilisel tasandil mul õnnestus äh, saavutada Saksa äh, föderaalvalitsuselt seda, et nad on nõus äh, uuringuga, mida kaasrahastavad tšehhid, selleks, et vaadata, mis siis tulevikus hakkab juhtuma nii et asjad ei ole külmutatud. Saksamaa on lihtsalt öelnud, et nende jaoks ei ole see esmane prioriteet ja sakslaste ja tšehhide vahel on ka erimeelsusi liinide läbilaskevõime osas. tšehhid ütlevad, et läbilaskevõime on äh, piisav, sakslased ütlevad, et see on peaaegu ammendunud ja lõpuks Saksamaa valitsus siis nõustus, et on tule-, vaja läbi viia uuring, mida nad ise ei rahasta, aga sellel on kaasrahastaja Tšehhi Vabariik ja siis teised ja võib-olla see ongi otseseks vastuseks teie küsimusele ja võib-olla, mida mina soovitan poliitilisel tasandil äh, meil toimusid peaaegu diplomaatilised läbirääkimised ja me otsustasime, et me korraldame siis pakkumismenetluse. ja pakkumismenetluse käigus see uuring lükati tagasi, nii et, et äh, asi on muutunud seetõttu keerulisemaks äh, meil on vaja tõesti sellist poliitilist kokkulepet Äh, mis äh, viiks siis pakkumismenetlusi ja lõppkokkuvõttes äh, Euroopa ütleb, et mina pidasin küll läbirääkimisi, aga ma edasi rohkem midagi ei saa teha, sest edasine sõltub kõik pakkumismenetlusest. ja me peame tegutsema ka koostöös komisjoni ja muu peadirektoraadiga juba kuid ja nädalaid on meie seisukohad lähenenud ja seda, sedavõrra oleme muutunud tugevamaks nii et, et võib-olla see on ka üks küsimus, millele siin Euroopa Liidu sees tuleks mõelda. tegemist oli tõesti väga hea näitega ja seetõttu ma kasutasin selle ka teile vastates ära. teine asi, mis puudutab lõunat, siis eh, Saksamaa ei ole Nürnberg-Scherdingi liinist huvitatud, nende arvates on see liiga kallis aga Markevitši ja Šendiki vahel on nad valmis väikest liini avama, ma ei mäleta täpselt, kust kuhu niimoodi sai, Berliinist kuhugi. niisiis Saksamaa poole peal on toimunud väikesed edusammud, arvestades seda, milline on nende prioriteet. Nende prioriteedid puudutavad järgmisi etappe juba, aga need investeeringud ei takista siis ka teatud käesolevate etappide lõpule viimist tahaksin lisada, et me oleme Saksamaad äh, üritanud siis ühendada nende koridoridega, mis viivad Põhjamerele. nii et, et äh, Rostock, Hamburg on juba äh, kaasatud. ma arvan, et üks valdkond, kus me oleme teinud kõige suuremaid edusamme, on Äh, siis just äh, lääne-ida suund, Bulgaaria, Rumeenia on ka ennast kokku võtnud. Äh, sellised ühendused on väga olulised, eriti pidades silmas Kesk-Aasiat, Bulgaaria on siis üle võtnud meie Euroopa prioriteedid ja Rume-, Rumeenia läheb ka seda teed, nii et, et Äh, ma arvan, et äh, uues äh, finantsraamistikus on meil võimalik siis rahastada ka Bulgaaria ja Türgi vahelisi ühendusi. mis puudutab Kreekat, siis teil on õigus, härra Kraamer. Kreeka probleem on kõige tõsisem, sest et raudtee mõttes on Kreeka tegelikult saar. asjad lihtsalt ei liigu Bulgaaria taha, kohta tahaksin öelda, et seal on ka väga äh, raske olnud teatud raudteelõike rajada, meil on läinud vaja tonnide kaupa dünamiiti teatud paikades. Ähm, ja väga oluline on siin silmas pidada ka meie naabruspoliitikat on väga oluline, et äh, liinid oleksid äh, põhja, elektriseeritud ka ida-lääne suunal, mitte ainult põhja-lõuna suunal. niisiis. me peame kaaluma igasuguseid äh, formaalsusi, kui me räägime näiteks ühendustest Balkani poolsaarega. Mm. me, me peame tõesti Äh, just arvestada seda, mis, millised olid piirid endiseid Jugola-, Jugoslaavia aladel, äh, see muudab asjad keeruliseks. ja kindlasti Jugoslaavia lülitatakse ka uut, uute Euroopa prioriteetide hulka ja mis puudutab Viini, siis sellest ma juba kõnelesin. aitäh. mul on ainult üks küsimus ütleb härra Kraamer. kas äh, see Praha liin hakkab läbi Pilseni minema põhjast lõunasse või äh, parandatakse ära vana liin? Äh, Tšehhi poole pealt on asi praktiliselt lõpetatud, Praha, Pilsen ja piir sakslased on nõus äh, siis viieteist jupi, kilomeetrise jupi tegema äh, Schendingist edasi, aga Nürn-, Nürnbergini nad minna ei taha. nii et, et äh, ma ütleksin, et me võime Saksamaa poole pealt väga kiiresti välja ehitada need viisteist kilomeetrit, mis võimaldaks siis neid põhja-lõuna ühendusi, mis on olulised, aga lähimal ajal ei ole plaanis seda liini pikendada Nürnbergini, sest see on liiga kallis. niisiis, aitäh. ma tahaksin tänada härra Savariid äh, ko. koordinaatorid on teinud oma tööd tõesti väga põhjalikult ja annavad väga põhjaliku ülesande äh, meil on väga suur probleem, aga meil on veel neli ettekannet vaja ära kuulata ja aeg hakkab juba napiks jääma niisiis ma paluksin, et nii sõnavõtjad kui ka teised pööraksid tähelepanu kellale. ja seda siis teeksid ka komisjoni liikmed. aitäh, Žil. ja nüüd annan sõna härra Delitškale, kes on siis programmi pilootprojekti kakskümmend seitse koordinaator, palun Eh, esimees, daamid ja härrad, eh, jah, ma üritan teil ajakavale, eh, ajakavasse jõuda jällegi. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen kaheksa aastat olnud juba selle projekti koordinaator. see jõudis mulle kohale alles mõni aeg tagasi, et aeg lendab nii kiiresti. nii et, et see on juba kaheksas kord, kui ma teile oma aastaaruannet esitan ja räägin tulemustest, mis on saavutatud või saavutamata jäänud. ning tahaksin sissejuhatuseks öelda, et ähm, minu, mulle on alati nendest aruteludest siin kasu olnud. Äh, te olete välja tulnud terve rea algatustega, mis puudutab äh, näiteks TNT võrkude Balti mõõdet nii et, et tahaksin avaldada teile kõigepealt tunnustust, et sest lõpus võin ma selle kogemata ära unustada. niisiis, aga koordinaatorina võtan praegu sõna siis viimast korda. asuksin siis äh, nüüd kohe asja tuuma juurde. Äh, kuni praeguse hetkeni on seda projekti rahastatud samm-sammu haavalt ja ma tahaksin öelda, et need edusammud, mida me saavutasime, on olnud ka samm-sammu haavalised. me kaasajastasime ja endiselt kaasajastame raudteeliine äh, me siis tegeleme kitsarööpmeliste raudteede kaasajastamisega, äh, liiniga, mis kulgeb kuni Kaunaseni, meil on probleeme, aga enam-vähem oleme ajakavas kui ma vaatan äh, praegu saavutatud tulemusi, siis Eestis näiteks kaks aastat tagasi renoveerimine lõppes, Lätis äh, on Riiast põhjas ja lõunas edusamme äh, pärast seda, kui leidis aset mitmeid viivitusi ja edasilükkamisi, mis olid tingitud väga tugevast majanduslangusest Lätis ning Leedus siis ka muudame rööpalaiust niisiis, ma olen praegu kindel, et järgmise aasta lõpuks suudame me oma eesmärgid saavutada. see on siis positiivne pool sellest loost, aga jah, see on see osa loost, milles osas ma olen täiesti kindel, aga samas tuleb tunnistada, et me liigume ka poliitika vallas äh, Äh, Baltikum on siis saanud Põhjamere-Baltikumi koridori osaks ning sellega on tõeline töö ka alanud. me peame täitma selle eesmärgi, milleks on Balti äh, piirkonna majanduslikult väga kiiresti kasvava piirkonna integreerimine ülejäänud siseturuga äh, kiirete elektrirongidega Eh, tegemist, mina näen seda kui võimalust, kui strateegilist eesmärki, kui eesmärki, eh, mida Balti riikides üsna tugevalt toetatakse, aga ma pean rõhutama ka seda, et aeg on oluline. samuti tuleb öelda, et eh, meil on praegu suured võimalused ka rahastamise kontekstis, arvestades uut Euroopa ühendamise rahastut, sellest saame rahastada kuni kaheksakümmend viis protsenti ja ülejäänud viisteist protsenti tuleb siis osaliselt kas Põhja Investeerimispangast või teistest allikatest, nii et, et meil ei ole tõsiseid tagajärgi piiririikidele ning ma leian, et pärast mõningaid konsultatsioone äh, ei mõjuta see tõsiselt ka nende kolme riigi krediidireitingut nagu ma ütlesin, tegemist on olukorraga, kus kõik võidavad ning nüüd räägin siis ülesannetest ja natukene ka vähem positiivsetest ja vähem optimistlikest hinnangutest. me oleme praegu pidamas läbirääkimisi Balti riikide sees ühisettevõtte loomiseks Äh, tegemist oleks siis üksusega, mis üksmeele alusel taotleb raha äh, Põhjamere äh, Balti koridori põhjapoolse osana me möödunud kord, kui ma oma aruannet esitasin, rääkisime sellest, kuivõrd oluline on selline konsensusepõhine lähenemine ning meil on praegu tõesti võimalus ähm, ja ja me peame arvestama oma strateegiliste eesmärkidega ja seetõttu on natuke eitatav, et on üksusi äh, liikmesriikides, mis äh, ei tee just erilisi jõupingutusi äh, muide, Euroopa Liidus on ka majanduskasv endiselt väga väike ja aeg-ajalt ma saan äriringkondadelt teada, et äh, selle või teise äh, firma kõrge esindaja ütleb, et kui Telitška arvab, et me ehitame Euroopa võrgustikud välja kuni Poola-Leedu piirini, siis ta eks, eksib ja seda öeldakse veel viisakalt. on ka märkusi, mis äh, on natuke eh, mahlasemalt sõnastatud. aga aga see on hea ülevaade sellest suhtumisest, mis mõnedel ettevõtetel on, need käituvad endiselt tihtipeale kui monopolid ega hooli eriti raudteede liberaliseerimisest, nii et, et see on märk selle kohta ja ma võin seda öelda, sest ma olen ise ka sealtkandist pärit. see tuletab mulle meelde natukene veel vanu aegu äh, oma kodumaal. niisiis, äh, selline suhtumine on tõesti üllatav kuidu, kuha me, kuhu me oleme aktsionäride kokkuleppega jõudnud, mis peab olema ühisettevõtte aluseks. ja see ühisettevõte omakorda on siis eh, selle eh, uue Baltikumi eest mootoriks. ma tahaksin öelda, et kolm riiki on pidanud läbirääkimisi juba peaaegu kolm kuud ning edusammud on olnud väga piiratud ning eh, Eh, see on isegi võib-olla liialdus, need edusammud on tõesti piiratud ja üsna tihti need kokkulepped, mis saavutatakse, vaidlustatakse järgmisel kohtumisel ma leidan, et äh, mõningates äh, liikmesriikides on võib-olla naftafirmadel isegi suurem sõnaõigus kui valitsustel või nende vastavatel osa, valitsusel või nende vastavatel osakondadel. samuti on oluline arvestada sellega, et jutt käib Euroopa projektist, mis ühelt poolt äh, integreerib Balti merd, aga tegemist on projektiga, mis rahastatakse Euroopa rahadega selleks, et teenida operaatorite, kodanike, kogu liikmesriikide huve ning eh, minu jaoks on tegemist olukorraga, mis ei ole praegusel kujul rahuldav. me eh, selgelt juhime tähelepanu nendele probleemidele, mis vajavad eh, läbirääkimisi valitsustevahelisel tasandil, ma ei taha hakata laskuma üksikasjadesse, aga mõned nendest teemadest peavad olema valitsustevaheliste kokkuleppe osaks ajakava eh, minu jaoks on järgmine. see kokkulepe peab saavutatama aasta lõpuks, kui see jääb saavutamata, siis ma kardan, et me hakkame ajas maha jääma ja ei jõua asjaga ühele poole ka järgmise aasta kevadel. niisiis ma ütleksin väga selgelt eh, liikmesriikide esindajatele, et selle aasta lõpuks, vaatamata aastaaruandest, vaatamata sellest, mida ma teile täna ütlen, olen mina valmis hindama Äh, neid edusamme, mis on saavutatud ja samuti olen valmis andma oma isiklikke tähelepanekuid selle kohta, kus on riskioht äh, selle ja kust äh, võib tekkida oht, et eesmärgid jäävad täitmata. praegu on asi veel varases faasis, meil on terve kuu veel aega, aga arvestades tempot, kuidas asjad praegu liiguvad, ma küll ei näe, et me eesmärgi täidame. ja härra esimees, jõuan nüüd lõppu. tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et hiljuti on meil tekkinud teatud raskusi, teatud erinevad huvid on kaalul ja üks äh, hiljutine näide, äh, nägin täna ühte meili, kus üks liikmesriik tuleb läbirääkimistele, valitsuste vahelistele läbirääkimistele selleks, et eesmärgiga, et ühendada oma äh, pealinn, mis tegelikult ei ole üldse selle liini ääres. niisiis Äh, inimesed äh, võtavad uuesti päevakorda teemasid, mis on, osas on juba kokku lepitud. meie töö on selge, eesmärk on äh, aasta lõpuks edu saavutada. mina ei näe, et meie võimalused väga head oleksid, aga ma olen kindel, et me suudame vähemalt kindlaks teha, kes on süüdi. kui meil õnnestub saavutada ühise ettevõtte osas ühine aktsionäride kokkulepe, siis ma arvan, et äh, seda võimalust saab ära kasutada ja lõpetuseks veel ma pean ütlema, et viimase, äh, viimastel nädalatel äh, protsess on olnud raske, väga palju poliitikat oli asjasse segatud ja kui ma alguses rääkisin sellest, et ma tunnustan Euroopa Parlamenti, siis asepresident Kallas, kes tunneb seda piirkonda veel paremini kui mina, Äh, kuigi ma olen kaheksa aastat olnud tema kabineti liige. Äh, tema on ka mind väga palju aidanud, nii et, et aga nüüd olen valmis vastama küsimustele. aitäh. Äh, diplomaatiliselt te käitusite, küsimusi on teile ikkagi. kõigepealt härra Kraamerilt ja tahaksin teda ette tänada, kui ta piirdub kahe minutiga. Für den Bericht äh Ich hätte gern gewusst, die Sanierung der Strecke von Tallinn. suur tänu. kui nüüd rääkida öö, osast Tallinnast piirini, siis kas see on ka nüüd renoveeritud, restruktureeritud ja see Kaunase osa peaks olema siis järgmise aasta lõpuks valmis, kas, kui kiiresti see toimub? kas ühe veduriga saab terve selle tee läbida või peab seda piiridel kaks korda veel vahetama? kuigi no nüüd me teame, et äh, rööpavahe on, on tehtud samaks. siis see Varssav-Kaunas osa, vana tee ei toimi enam, sest see läbib Valgevenet, seega kavandatakse uut trassi. aga siin kaardi peal ei ole seda näha, kas see läheb Pealistokist Elki või läbib mingisugust muud linna. ja siis jõuab piirini. Suvalkist äh, piirini näiteks sest Elki puhul ütles Poola minister, et nemad sooviksid seda trassi, sest seal on looduskaitsealadega probleeme. niisiis, milline trass on kavandatud? minu arvates on siin raha ülegi, sest üks koma kaks miljardit anti neile Euroopa Liidu poolt mida otsustati kulutada maantee ehituseks, mitte raudtee ehituseks. niisiis, kui kaugel on jõutud ka kavadega? nagu juba öeldud, raha on küllalt, aga tuleb ju ka kavad kõigepealt välja töötada. esimene samm on alles Kaunaseni ju ja siis äh, näiteks ka mm, kiirrongiliini jaoks on Lätis ka suur vastumeelsus, sest uus trass peaks liikuma mööda rannikut, see on seotud ka turismiga, me teame, et Lätis on ka mitmeid olulisi sadamaid. kas mõistetakse, et sellel on kasulik majanduslik mõju mitte ainult turismi puhul, vaid ka mujal? suur tänu, äh, härra Kraamer, koordinaator, palun. mis puudutab Tallinnast piirini kulgevat trassi, siis nagu ma juba ütlesin, see osa on lõpetatud, see on valmis juba kaks aastat enam-vähem mõningates Euroopa osades me sellise asjaga pole harjunud. Sellisega, kuidas see on ehitatud, vahel on see lihtsalt üks liin, millel on siis teatud taskud juurde ehitatud, aga see on täiesti piisav siiski nii reisijate kui kaupade veoks. see võib, seal võib isegi kiiresti sõita, aga keskmiselt on seal kiirus enam-vähem sada kilomeetrit tunnis, mõningates osades saab kindlasti palju kiiremini sõita puudutab vedureid, siis te rääkisite endiselt Kaunasest piirini kulgevast trassist. seal on rööpavahe uuendatud. mul oli teatud kahtlused, kas me selle Euroopa rööpavahega jõuame ühele poole õigel ajal, sest algsed uuringud viibisid, aga Leedu peaminister kinnitas mulle, et kõik toimub ajakava kohaselt. seega mingi, praegusel hetkel pole mul mingisugust põhjust äh, kahelda. nii üt-, äh, ütlevad ka leedukad. Äh, alles paar nädalat tagasi praegusel hetkel on olukord selline, et kakskümmend aastat ei ole ükski reisirong sõitnud sealt niimoodi läbi ühe veduriga, aga veduris ei ole tegelikult probleem minu arvates. probleem on siin selles, et me peaksime täielikult ellu rakendama raudteepaketi. see, mida peaks seal liberaliseeritama, tegelikult reliberaliseerita-, deliberaliseeritakse. mitte ainult öö, piiriregioonides, vaid ka mujal tuleb tagada, et see õigustik on korralikult ellu rakendatud, seega öö, mul on teatud kõhklused, kas me oleme kõikidest äh, piirangutest lahti saanud, aga äh, ma loodan vähemalt nii. siis see trassi alternatiiv, põhjus, miks me ei ole ajakavast maha jäänud, on see, et me alati eeldasime, et see probleem tuleks lahendada Poola pool äh, just keskkonna aspektide tõttu Poola-Leedu piiril ning uuringute põhjal otsustati, et minnakse ELK-i kaudu. see on parem võimalus siis, aga ma nõustun täiesti ka teiega selles, et rahas ei ole küsimus, asi on kõikides uuringutes, mis tuleb läbi viia vähemalt selle finantsperspektiivi lõppe, lõppemise ajaks. ning Poola ametivõimud on mulle kinnitanud, et see väike osa ELK-i juures ehitatakse valmis uue finantsraamistiku esimestel aastatel. nii palju siis ELK-ist, Läti. jah, te mäletate vast ka, et meil, ma ütlesin juba, et meil on Läti võimudega probleeme, kuna nad ei ole päris nõus selle põhja-lõuna teljega, et see peaks olema oluline prioriteet. ida-lään on, lääs, lääneliin on nende jaoks endiselt tähtsam juba paar nädalat tagasi äh, Balti peaministritega kohtudes, kohtumist juhtis Läti peaminister, äh, ütlesime ka seda, nemad näiteks ütlesid, et see peakorter peaks olema Riias, äh, näitamaks, et meil on ka poliitiline tahe seda ühisettevõtet luua on küll palju erimeelsusi, aga ma arvan, et lätlaste tõstatatud probleemid on täiesti õigustatud, ehk siis Läti minu arvates toetab projekti täiesti, praegusel hetkel ma ei näe siin mingisugust vastumeelsust nende poolt. ma vähemalt loodan, et me oleme pöördumatult projektiga alustanud nüüd. seega, ühisettevõtte probleemid ei tule üldiselt Lätist aitäh. see oli tõesti väga huvitav. jah, sest me oleme koha peal näinud, et äh, raudtee vajab seal tõesti arendamist. ja nüüd annaksin sõna proua Peixile, kes räägib hoopis teisest kandist. Thank you very much, uh, Chairman ähm.... suur tänu, härra esimees. kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani olema keskendunud peamiselt kahele projektile, mis ei ole ka kõige lihtsamad äh, Reini kuni Donau äh, ühendusprojekt ehk siis äh, koridor kaheksateist. mida on saavutatud? kõigepealt tuleb tunnistada, et keskkonnarühmad ning teisedki on jõudnud enam-vähem ühisele arusaamisele, mida Donau suhtes tuleb ette võtta. teise koridori puhul sellist vastuolu planeerijate ja keskkonnarühma, rühmituste vahel ei ole. pärast seda, kui öö, lõpeb rekalibreerimine, millega teeb praegu härra Poirot, ning äh, ta töö tulemused varsti avalikustatakse, on üsna äh, kindel, et Seni ja Roni vaheline äh, ühendus, see koridor ikkagi ka jätkub. see oli väga kallis projekt ning loodetavasti järgmine disain vastab ka olemasolevatele rahalistele ja ajalistele ressurssidele, seega see Seni ja Roni Äh, projekti jätame praegusel hetkel kõrvale, kui teil just küsimusi ei ole. minu arvates äh, läheb seal kõik hästi ning kõik ühendused Flandriaga ja Vallooniaga äh, edenevad ka väga hästi. seega seal on kõik korras. Flandria ja Holland pidasid läbirääkimisi Janöösi ähm, lüüsi üle ning mõlemad riigid tegutsevad seal väga edukalt ja lüüd saab valmis paari aasta pärast. aga siis Donau. see on väga keerukas jõgi, see läbib väga paljusid riike ja igas riigis on toimunud mitu valitsuste vahetust, väga keeruline on öö, äh, äh, minna sinna riiki, kui öö, äh, ministriga üksteist ei tunta. seega olukord on väga keeruline, anname endast parima iga kord, kui öö, uus minister ameti asu-, asub, koputame kohe tema uksele öö, vähemalt kolm kuu, kolme kuu jooksul pärast ta tööle öö, hakkamist. läbi on viidud mitmeid uuringuid, koostatud kavasid E, juba ennem keskkonnamõjude hinnangut ning nüüd on aeg tegutsema hakata. uue finantsperspektiivi kohaselt on see võimalik, sest üks olulisemaid e, probleeme meie igapäevatöös on see, et süvendamine on probleem. riikidel on väga palju prioriteete sotsiaalvaldkonnas, maanteedel, Äh, mida te võite ette kujutada selliste riikide puhul, kes soo-, soovivad ennast koguda. ning ilmselgelt on jõgede süvendamine nende jaoks nii tähtis prioriteet, eriti kui selles riigis ei ole ka eriti palju laevu. ma mõistan seda. ning õnneks järgmine finantsperspektiiv näeb ette võimaluse kaasrahastamiseks Euroopa Komisjoni poolt, mis puudutab süvendamisseadmete hankimist niisiis, abi on tulekul. järgmise perioodi jooksul siseveeteede roll ja ma kuulasin ka härra Savari juttu, tema mõistab väga hästi mind samuti, siis siseveeteede roll transpordis on järjest tähtsam. sest näiteks eelmisel nädalal käisime me külas Rumeenias ja Bulgaarias saja viiekümne kilomeetri läbimiseks kulus neli tundi. seega nendes riikides on väga oluline tõsta suutlikkust, kuulsime ka härra Savarilt, mis on seal toimumas rongisüsteemiga, kulub veel aastaid, ennem kui see koridor toimima hakkab. maanteed on juba praegu nagu parkimis äh,, parklad seega äh, kiiresti saab seal lahendada ainult äh, siseveetee äh, küsimuse ehk siis Donau tee. tuleb ainult arvesse võtta ka keskkonna aspekte kõikides kavades. me selles mõttes austame vägagi keskkonda, aga selle projekti saab läbi viia või võrdlemisi kiiresti. see, see on oluline aspekt. mis siis veel on toimumas? alustan Rumeeniast, Bulgaariast alguses ei olnud Rumeenia-Bulgaaria suhted halvad, neid lihtsalt ei olnud. nüüd võib täheldada midagi uut, on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum kahe tuhande kümnendast, kaheteistkümnendast aastast ning eelmisel nädalal, või selleks me seal käisimegi, olid Sinistrasse kogunenud Bulgaaria president, Rumeenia ministrid, keskkonnaaktivistid, kohal olid mõlema poole linnapead, kes on olnud kõige aktiivsemad esimesena koha peal ning nad tõesti leidsid, et nüüd peab hakkama tegutsema. meie kodanike ja linnade hüvanguks seega tegutsetakse äh, isegi rohkem mitte ülevalt allapoole suunal, vaid alt ülesse ning see on erinev seni kogetust. ma pean siin päris palju juttu maha kriipsutama, et teie ajaprobleemile vastu tulla. Need linnapead on väga huvitatud territoriaalse arengu aspektist äh, mille, mis kaasnevad uute instrumentidega. hooldus on üks suuri probleeme, ma juba ütlesin seda ennem. kolm suve oleme me öö, täheldanud, et öö, navigatsioon on täiesti blokeeritud olnud Bulgaaria ja Rumeenia tsoonis. kuigi Bulgaaria minister on saatnud, Rumeenia minister saatis kirju ka Bulgaariasse, pakkus isegi, et nad öö, maksavad süvendamise kinni. nüüd on sõlmitud see vastastikuse mõistmise memorandum ja on otsustatud, et ka süvendustööd tehakse üheskoos. oli ka viimane aeg, sest tööstus kaotab seal nii aega, raha kui ka lootust, et Donau muutuks transpordikoridoriks. võtan oma järeldused ja soovitused nüüd kokku. TEN-T suunised tagavad, et integreeritakse siseveeteede võrgustik äh, ka üldisesse transpordisüsteemi, mitmeliigilisse transpordisüsteemi, kui me soovime mitmeliigilist transpordi infrastruktuuri, on meil vaja ära kasutada ka Donaud ja teisi siseveeteid. Euroopa ühendamise rahastu annab uusi võimalusi investeeringute tegemiseks ka erasektori poolt. territoriaalne areng nendes piirkondades on ka võimalik ning viimane üleujutus kurvastas mind vägagi seal piirkonnas, sest sellist üleujutust ei tohiks tekkida. sellist üleujutust saab vältida, kui meil oleks tarvitusele võetud ka üleujutusvastased meetmed. kui me Donaus äh, tarvitusele meetmeid võtame, peaks kasutama terviklikku lähenemist, äh, tuleb arvesse võtta Äh, navigeerimist ja üleujutusi äh, la, laevatamist, siis äh, joogivee küsimust ja nii edasi. ma, mul oli tõesti kahju sealsetest inimestest toona. siis mitte Euroopa Liidu liikmete integreerimine on ka paremini võimalik, uued TNT suunised näevad ette ühise lähenemise, kui on tegemist piiriülese projektiga. ning kõik pi-, Serbia probleemid näiteks on piiriülesed, seega nemad oleks ka kaasatud. Nemad on tõesti tegutsenud eeskujulikult. Serbias esimesest päevast alates on ka-, olid kaasatud ka keskkonnaaktivistid ja vabaühendused. maailma Loodusfond kiitis neid ka sest nad olid väga rahul sellega, kuidas seal tegutseti. Nemad olid kohe valmis edasi liikuma. siis toimub ka tehnoloogias siire vastavalt Horisont kaks tuhat kakskümmend programmile, see puudutab uut, uusi seadmeid, kütuseliike ning öö, uusi öö, ühistegevusi siseveeteede arendamiseks. tuleb rõhutada, et kaasama pea kõiki sidusrühmi. see on üks suur poliitiline probleem samuti. hädasti on vaja uuendada Belgradi konventsiooni selleks, et tugevdada Donau komisjoni rolli ning et Donau komisjoni oleks kaasatud ka Euroopa Komisjon. seal on asi takerdunud tulenevalt Ukrainaga seotud probleemidest. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuldi välja Luksemburgi ministrite deklaratsiooniga juunikuus ning me üritame veel kord üle korrata sealsed hooldusalased aspektid. sest muidu suveperioodil laevastamine seal takerdub. härra Pavro uuringused hakkavad ka valmis saama, see on positiivne ma rääkisin juba Bulgaaria presidendist. oi, härra, härra esimees. see uuring jõudis lõpule. Saksamaa valitsus võttis vastu otsuse Baierimaa kohta valiti esimene äh, variant A, millega tagatakse kakssada päeva äh, aastas äh, kahe ja poole meetri sügavune veetee, millest ei piisa. Euroopa Liit maksis kolmkümmend kaks miljonit selle uuringu läbiviimise jaoks. mind ei huvitanud eriti, milline variant valitakse, mind huvitas see, et äh, oleks tagatud äh, kaks ja pool meetrit rohkem kui kahesajaks päevaks. mida me siis äh, võtame ette? uuring võetakse kokku, arutame tulemusi mm, ning üritame ära kasutada varianti A võimalikult tõhusalt. võib-olla saame leida mingisugused lisapäevad läbi taibukamate lahenduste, sest tehnoloogia ju areneb võib-olla me saame ära kasutada ka mingisuguseid uusi teadussektori poolseid lahendusi. tunnel, mida mainis ka härra Savari, võib täielikult muuta transpordivoogusid Rumeenias ja Bulgaarias. seal oleks kaks voogu, üks läände ja üks Venemaa poole see uus tunnel võib kaasa tuua täieliku nihke praegusesse olukorda. veel viimane asi, härra esimees, see puudutab Konstantsat. Konstantsa on sadam, millel on suur potentsiaal. aga ma ei ole veel kunagi kohanud ühtegi sadamat, millel ei oleks tagamaad. seal on maanteed mis on umbes liigse liikluse tõttu, sinna ei vii mingisugune siseveetee, seega ma ei teagi, milline nüüd see äh, äh, Konstantsat ümbritsev piirkond on. kui me tõesti soovime arendada Rumeeniat ja ka Bulgaaria sadamaid, siis peame me midagi ette võtma kindlasti ka veeteede arendamiseks Rumeenias veel üks asi härra Kraamerile, ennem kui ta seda küsib mu käest, selle küsimuse. jah, Galatšis on hakatud uurima, kuidas äh, ümber äh, seadistada neid laevu äh, siseveeteede jaoks. suur tänu! teades härra Kraamerit ja, ja ma kahtlen vägagi, kas ta nüüd loobub küsimuse esitamisest <laughs> nii, sõnasoovijad, palun tehke tõesti lühidalt, nii lühidalt kui vähegi võimalik. suur tänu. tahaksin tänada proua Paissi tema tehtud töö eest mul on üks küsimus Sven Selder ettepaneku kohta, ta ütles, et tegelikult juba uuringud on tulekul ja ma arvan, et eks see lõpptulemus ole kindlasti täiesti vastuvõetav. kas see on, ähm, kui te seda ise ütlesite, miks, äh, miks nii, kas teil on mingisuguseid äh, põhjendusi selle kohta või lihtsalt ütleb teie sisetunne nii? ja siis veel. novembris toimus konverents, millel osales äh, kantsler Merkel. see konverents toimus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. proua Päiss ma arvan, et variant A puhul me ei jõuaks mitte kuskile, et kogu Donau laevaliiklus satuks ohtu samuti tuleks võtta meetmeid üleujutuste vastu ja ilma neid meetmeid võtmata ei saa see liiklus kiireneda, sellest rääkis proua Merkel, väga palju ilusaid sõnu, kuid praegu paistab olevat tegemist tühjade sõnadega. või äh, tegin ma lihtsalt teistsuguseid järeldusi kui proua Pals? härra Kraamer, palun jah, siseveeliiklus ei taba Saksamaad, vaid sakslased tegutsevad ise viimase, viimaste aastate jooksul, vähemalt nii on see olnud. ja äh, näiteks kümme protsenti ennustatest, ennustustest äh, ja prognoosidest on tõesti saavutatud ja see on suur edusamm kolmkümmend aastat tagasi. pidin ma pidevalt äh, auto peatama selleks ja jalgratta peatama selleks, et et laevad saaksid mööda minna, nüüd ma aga sõidan ringi, sõidan autoga ringi, aga, aga ei ole mingisuguseid suuri laevu. ja seda sellepärast, et siseveeteedel on liikumine aeglane ja seetõttu me peame tegutsema mõistlikult. kaheksakümne protsendi osades siseveeteedel liiklus toimub reinil, seal on piisavalt sügavust ja äh, katsugem siis äh, selle eest hoolt kanda ja veel üks konkreetne äh, küsimus. aasta tagasi räägiti Donau laiendamisest, need on sellele mõttele kõik vastu. aga milliseid järeldusi me võiksime sellest teha? Donau, laevaliiklus. kas me ootame seda laiendamist või peaksime mõtlema teiste laevade kasutamisele? loomulikult äh, me tahaksime raskeveokeid sõit-, maanteedelt ära, aga millised on meie alternatiivid? Berliini äh, Varssavi raudtee on ainult saja kuuekümne kilomeetrine tunnis ja seetõttu äh, räägitakse siseveeliikluse äh, prioriteetsest positsioonist, ma ei teadnudki, et siseveeteedel võib kiiremini edasi liikuda kui sada kuuskümmend kilomeetrit tunnis. see on minu jaoks üllatu, kui me räägime Euroopa võrgustikest ja liikmesriik ütleb ei, siis on aru saada kohe, et, et see ei ole mõistlik. tegemist ei ole mõistliku projektiga. Saksa on öelnud ei. ja kui liikmesriik midagi ei taha, siis asjad ka ei liigu, sellest me peame aru saama ka täna jaa, vielen Dank, Vorsitzende, kolleeg Kramer hat ja suur tänu, härra esimees, kolleeg Kramer rääkis juba mõningatest asjaoludest, mida ma tahtsin siin tõstatada. kõigepealt suur tänu, proua Pais, selle tutvustuse ees. ma olen siin, ma arvan, neljandat korda ja iga kord esitan ma sama küsimust. igal aastal äh, esitatakse meile sellised suurepärased äh, voldikud, suurepärased brošüürid ilusate piltide, kaartidega ja nii edasi, aga, aga ma ei tea tegelikult, kui usaldusväärne see ilus dokument siin tegelikult on. siin on erinevad värvid äh, ja nii edasi. aga kas oleks võimalik äkki mitte esitada ainult värve, vaid äh, midagi kirjeldavamat, näiteks navigatsiooni äh, kasutatavad navigatsiooniliikide kohta või midagi sellist. punased jooned tähendavad meie jaoks äh, alati seda, et kodutööd on tegemata ära jäänud, võib-olla peaks rääkima siis lihtsalt äh, aluste liikidest ja navigatsioonitüüpidest. härra Kantšan, palun. suur tänu. ja suur tänu ka meie koordinaatorile proua Päissile tehtud töö eest. eelkõnelejad on juba mõningad sõna, mu sõnad suust ära võtnud. ma toetan seda TNT lähenemist, mille me oleme just vastu võtnud äh, lõimimise kohta, aga me tahab, peame kandma ka hoolt selle eest, et nendest siseveeteedest saadaks ka käegakatsutavat ka kasu. selleks ongi parem lõimimine oluline. ja kui ma nüüd vaatan siin neid kaarte, mille proua Peiss meile on esitanud, siis Põu jõge ei näe ma siin kuskil. viidatakse samas äh, liikumiselt Põust Milanosse, kas äh, lihtsalt see kaart ei ole ajakohastatud? vaatasin selle dokumendi kiiresti läbi ja mõningaid vihjeid ma sellele jõudsin, aga mitte väga palju või on toimunud tõesti mingeid suuremaid muutusi suur tänu! tahaksin tänada proua Paisi tema ettekande eest. ja mul on küsimus siseveeteede kohta Tšehhi Vabariigis. meil ei ole tegelikult head juurdepääsu merele Tšehhis, nii et äh, siin oleks tegemist Elbe jõe laevatamisega meie jaoks ja minu küsimus puudutab ühte osa sellest raportist, siin on mainitud, et äh, Elbe äh, Taanubi, äh, Toonaua projektil on üha rohkem liiklust ja praegu töötatakse teostatavusuuringute kallal, kas te olete üldsegi mõelnud selle projekti teostatavusele? ma ei tea, kuidas saab küsimusi esitada sellise asja kohta, mille kohta, millest ei ole midagi kuulnud, selle palun, aga palun, te sõna soovisite, nii et annan teile sõna. Äh, proua Tikka, äh, tahaksin küsida proua teist, teist, teiselt. milline on tema nägemus Reini-Donau uuest koridorist ning äh, nendest projektidest, mis praegu ei ole veel lõpule viidud? kuid mille kallal praegu töötatakse. millised projektid on äh, olulised selleks, et Donau jõel äh, transporti arendada? proua Päris, ütleb härra esimees. kui lubate, siis äh, hakkan tagantpoolt pihta. millised on kõige olulisemad projektid? ja siis äh, vastan samal ajal ka härra Kraameri küsimusele toona puhul alustaksime alati Konstantsast ja kui te ütlete, et Saksamaa ütles, et ei ja sellisel juhul ei ole mingisugust vajadust Donau järele. Donau on väga äh, suur, katab väga suure vahemaa ja isegi kui äh, Saksamaa blokeerib kogu Donau, siis äh, on Donau jõel endiselt liikluses suur potentsiaal, suurem osa toonaust ei ole Saksamaal, vaid viib Konstantsasse ja ja see on üle kahe tuhande kilomeetri, see on väga oluline nende riikide jaoks, kes, kellel puudub juurdepääs merele muidu. ja äh, Serbia, Horvaatia äh, ja ka teised on väga huvitatud toona kasutamisest Bulgaaria, Rumeenia on valmis juba kokkulepet äh, sõlmima ning ühiselt tegutsema asuma. ja sellest oleks tõesti kasu. ja kui ma siis äh, altpoolt ülespoole nendele asjadele lähenen, siis Ungaris on probleeme, Austrias lähevad väga hästi ja katsume olukorda parandada, kui Saksamaa ei taha olukorda parandada, siis äh, ehk vaatame, mis saab. Baierimaal kõik kurdavad veokite üle ja, ja kui me tahame veokeid äh, veeteedele tuua, siis sellest leiavad kergendust väga paljud kohalikud elanikud ma mäletan äh, oma ministrit äh, päevadest, et baierlased olid väga, väga vihased ja väga verised nende raskeveokite üle. ja ma ei saa nüüd aru, et needsamad inimesed, äh, kes ei taha neid veokeid, ei taha neid võidukeid, veokeid ja neid samu konteinereid näha hoopis siseveeteedel kasutada raudteeliiklust äh, Konstantsa poole, siis äh, tuleb arvestada läbilaskuspiirangutega äh, nii et äh, mina igal juhul leian, et see projekt väärib, et selle kallal töötada ja mina kannan selle eest hoolt. proua Senelova, te küsisite Tšehhi Vabariigi kohta ja tegevuse kohta Tšehhi Vabariigis, jah, meie anname endast parima, aga ma arvan, et Tšehhi Vabariigil on vaja juurdepääsu äh, Hamburgi, seda nad soovivad. Nad ei taha enam olla maismaariik ja kui seda ei ole võimalik saavutada, siis äh, ei ole kaupa, mis äh, toonani jõuaks, seda osa on vaja, äh, et oleks midagi laevale panna. nii et tuleb teha, võtta meetmeid selleks, et asi oleks seda väärt. Tšehhi Vabariik tahab kasutada veeteesid kaubatranspordiks ja see on mõistetav selleks on vaja Saksamaa koostööd. ja ma ei arva, et Saksamaa tahaks seda tähtsat majandustegevust Tšehhi Vabariigi jaoks kuidagi piirata. härra Kantšan. Po jõgi on no, väga paljulubav projekt, me oleme seenele ja toonule keskendunud, seene põhjaosale ja aga samas ajal oleme kohtunud ka inimestega, kes tahaksid Poo jõe laevat-, muuta laevatatavaks. Nad on saavutanud edu ja kui nad jõuavad, kas nad kunagi Milanoni jõuavad või mitte, see on väga hea küsimus see sõltub sellest, kas itaallased, itaallased tõesti seda soovivad. Äh, kui itaallased seda soovivad, siis meie oleme valmis aitama. see ei sõltu niivõrd välistest teguritest. ja see on väga äh, huvipakkuv areng, sellepärast et äh, see piirkond on muidu lausa üle ujutatud autodest ja sõidukitest. härra Ertuga võin teile öelda, et kaks Hollandi laeva jäid Schraubing siis toppama Te küsisite, kui palju laevu seal on, ma arvan, et õige pea neid väga palju enam ei ole. härra Kraamer, te küsisite, mida me Donauga teeme, ma luban teile, härra äh, Donau, et ma katsun omalt, et ma omalt poolt äh, püüan Donaud muuta laevatatavaks. meil on head sidemed keskkonnakaitserühmitustega ja me peame nendega läbirääkimisi ja püüame arvesse võtta nende muresid ja, ja ka Ungaris oleme me juba jõudnud konkreetsete meetmeteni ja Serbias on asjad korras ja nii edasi ja nii edasi. Rumeenia ja Bulgaaria on ka juba õige pea jõudmas sellesse järku, et on valmis, me oleme valmis tööd äh, alustama, nii et äh, võib öelda, et õige pea muutub Donau laevatatavaks. siis nagu ma juba ütlesin, ma olen väga üllatunud, et Baierimaa ei taha äh, laevu Donaule, see oleks minu jaoks suureks üllatuseks. härra Kraamer, igal aastal räägime me samadest asjadest ettevõtetel on vaja teatavat äh, massi transportimise võimet. laev, laeval peab olema piisav mass selleks, et transportida kaupa ning ettevõte saaks raha teenida, sellepärast et äh, ettevõtted peavad äh, oma tuleviku investeeringud saama siiski rahadest, mida nad ise teenivad härra Van Dalen. rääkis siin äh, sisust või sõnadest äh, seene äh, põhjaosa ja Rotterdami inimestega oleme me kohtunud, vahetasime infot sise teedel laevatamise kohta. lühiste kohta ja nii edasi. ja ma arvan, et neil on sellest kasu ja kui nad soovivad, võib seda esitada, seda infot esitada neile kirjalikult. ma arvan, et see info aitab neil õigeid otsuseid langetada, projekti kergemaks ja odavamaks muuta ning sellisel juhul on võimalik saada ka erasektori toetust. mina ei ole mingisugune Prantsusmaa valitsus, aga ma arvan, et et sealtki on positiivseid märke oodata. Strauben Filshow, ma arvan, et selle otsusega tuleb meil lihtsalt leppida ja võib-olla võime võtta meetmeid, mis muudavad Straufen Filshaueri usaldusväärsemaks, kui see meile esmapilgul paistab. suur tänu, proua Pees! ja järgmisena on meie päevakorras meremagistraalid ja härra Valente de Oliveira, suur tänu, härra esimees, teen lühidalt. ja viimastel aastatel oleme me äh, kolmkümmend üks projekti äh, algatanud, mõnedega neist oleme lõpule jõudnud, mõned endiselt kestavad, aga nad hõlmasid kokku kolmsada seitsekümmend miljonit eurot kaasosalis-, osalusega ja investeeritud on rohkem kui üks koma viis miljardit. ja millised projektid meil siis on? Need projektid võib jagada kahte peamisse rühma, kõigepealt need traditsioonilised projektid, ühendused kahe sadama vahel. mõningad nendest ühendustest on olnud päris edukad, mina käisin hiljuti ühes Karlsruna ja Kinia vahelises, vahelist ühendust vaatamas. ja kõik asjad olid korras ja üha rohkem on kahe riigi vahel liiklemist ja samas ei ole see, ei võta Saksamaa, Rootsi, Taani, Poola vaheline liiklus nii aeglane. see, seda projekti oleme kaua oodanud. aga teised projektide kallal veel töötatakse. meil on ka sellised laiema üldsema kasuga projektid. me oleme püüdnud kaasata sinna nii suure hulga inimesi kui vähegi võimalik, sellepärast et suur osalus on parimaks tulemuste tagati, tagatiseks ning tulemuste kiire rakendamise tagatiseks sellise laiema kasuga projektide puhul võib tuua välja erinevaid äh, olulisi asjaolusid ja eesmärke. üheks oluliseks prioriteediks on ohutus, peamiselt merel. ohutuse vallas on tehtud mitmeid saavutusi, mainiksin ühte projekti, Mona Lisa projekti koordineerijaks oli siin Rootsi ja seal oli siis äh, tegemist äh, laevade automaatse ümbersuunamisega või teenuste pakkumisega selleks, äh, et meil ei tekiks probleeme selle süvendamisega, millega on probleeme äh, mitte ainult siseveeteedel, vaid ka Läänemeres. ja ohutus on siis üks oluline element, äh, teine element, mida ma tahaksin siin esile tõsta, on seotud sadamatega, sadamate tõhususega oluline on, kui palju erinevaid tegevusi on koondatud ühte sadamasse. selles vallas on arendatud välja mitmeid projekte, neid äh, nii-öelda ühise punkti või ühise akna teenuseid, äh, fütosanitaarsed, veterinaarsed, administratiivsed äh, tegevused on juba sinna alla toodud ja projekt Morphomorph äh, Valencia sadam koordineeris seda, saavutas äh, häid ja see projekt saavutas häid tulemusi. ja nüüd siis äh, on plaanis teine projekt. ja selles teises projektis tegeletakse sadamate vahenduste, vaheliste ühendustega sadamad on väga olulised selleks, et äh, sadamaid ja sadamatagalat ühendada. ja meie eesmärgiks on kogu logistika kogu listikat, logistikat sujuvamaks muuta logistilise ahelaga, mis hõlmab kõiki transpordiliike. ja kõik ja ka tolliteenused. samuti tuleb arvesse võtta kütustega seotud asjaolusid, mis valmistavad meile palju muret kütuseprobleemi lahendamiseks on mitmeid võimalusi. diisli kasutamine oleks liiga kallis, seda saab kasutada väikeste vahemaade jaoks, aga mitte pikemate vahemaade jaoks. teiseks võimaluseks oleks kasutada Scrubblesit Äh, teiseks võimaluseks oleks äh, kasutada puhastusfiltreid. aga seal tekiks äh, tehnilisi probleeme. filtrid vajavad parandamist. sest nende seadistamine on raske sellised filtrid ei ole metallist. tavaliselt on tegemist uute materjalidega, plastikuga, mis äh, suudab väga ähm, agressiivsetele ühenditele äh, vastu panna ja arvesse võtta nende ühenduste koostoimet veega. me peame mõtlema siis äh, kalibreerimisele, aga samal ajal ka materjalile. siis veel üks võimalus oleks metanooli kasutamine, aga metanoolil on oma piirangud, kvantiteedipiirangud ja siis on meil ka veeldatud maagaas. selles valdkonnas on nii mõndagi saavutatud. veeldatud maagaas meil on oma väävliheitmete kontrollipiirkond, Läänemeri, Lavenši väin ja nii edasi ja nii edasi, selles piirkonnas tuleb kinni pidada kehtestatud piirmääradest kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ülejäänud maailma puhul kehtivad pisut paindlikumad piirmäärad kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja seetõttu ongi meie jaoks veeldatud maagaas väga oluline. selle valdkonnaga on palju tegeletud, iseäranis Läänemeres, kus on juba punkerdamissüsteem paigas. ja me tahaksime seda laiendada, sellepärast et siin tulevad mängu ka teised tegurid. Põhja-Ameerikas ja Kanadas otsustati konkreetsed piirkonnad määratleda oma ida- ja läänerannikul, Põhja-Euroopas on üks selline piirkond ja, ja Atlandi ookeani teisel pool on siis veel määratletud piirkonnad, sarnased piirkonnad. loomulikult on võimalik äh, ühes, äh, peame rääkima, kas on võimalik äh, ühe ühes laevas kasutada erinevaid kütuseliige ja kas on võimalik Atlandi ookeani ületada, kasutades ainult veeldatud maagaasi. nii et küsimusi on palju ning äh, mõningatele küsimustele leiame ehk õige pea ka vastused. ja veel üks element, mis on meie analüüsis olnud tähtsal kohal, on koolituse küsimus. meil on omad Train Moss nimeline projekt, mida tahaksime laiendada. ainult kolm Euroopa riiki on meile öelnud, et neil ei ole inimeste probleemitamisega, inimese, inimeste koolitamisega probleeme. aga kõigil on vaja erinevate mereametite töötajad või merekutsete esindajad ja seetõttu on koolitus meie jaoks väga tähtis. tahaksime moodustada koostöövõrgustiku erinevate haridusasutuste vahel Euroopas. ja veel üks element tahaksin, mida tahaksin mainida, on teadmiste kogumine ja koondamine ühte kohta Euroopa on kindlasti maailma osa, kuhu on koondatud kõige rohkem teavet merekutsete kohta ja meretranspordi kohta. me tahaksime soodustada sellise võrgustiku moodustamist, mis aitaks meil paremini teavet vahetada. ja, ja sedasi tahaksime ammutada kasu ülikoolidesse ja teadusasutustesse koondunud äh, teabest ning samal ajal ka sadamates kogutud tea-, praktilisest teabest. meil on kolmkümmend üks projekti, neid erinevaid elemente oleme nendega seoses käsitlenud, loomulikult on meil oma probleeme ja kõige tõsisem probleem on võib-olla tulemuste levitamise probleem meie jaoks on väga teretulnud erinevate projektide vahelised kohtumised, projekti osaliste arvu suurendamine. me soovime kanda hoolt ka selle eest, et sidusrühmad osalevad projektides aktiivselt. projektid aga jagunevad erinevate institutsioonide vahele ja erinevate piirkondade vahele, kui me kaasame sinna veel ka sidusrühmad ning levitame paremini tulemusi, siis meie tempo kindlasti ka, tege-, tegutsemise tempo kindlasti ka kiireneb. härra esimees, tegin kiire ülevaate sellest, mida on viimaste aastate jooksul tehtud. ja loomulikult öö, äh, on palju neid, kes väärivad tänu. näiteks äh, projektides osalejad on olnud pühendunud, huvitatud, äh, nad on valmis olnud äh, andma omalt poolt oma teadmised, oma oskused nende projektide elluviimiseks ning mina olen neile südamest tänulik nende pingutuste eest, mida nad on teinud projektide saavutamise nimel. ja kohe ma lõpetan sidusrühmad, äh, huvirühmad on olnud väga olulised meie jaoks ning äh, lõpetuseks olen äärmiselt äh, tänulik agentuuride töötajatele, kes on projekte väga tähelepanelikult jälginud ning toetanud ning tahaksin tänada ka personali, kes on meie projektide nimel vaeva näinud kaks küsimust ma paluksin teil teha lühidalt, sellepärast et oleme jäänud pool tundi oma ajakavast näha, proua ma, maha, proua Tikao ja proua Ajala Sender, palun tehke lühidalt. suur tänu, esimees. teen tõesti lühidalt. Nendest projektidest, mida, mille kohta võib teie raportis lugeda ei äh, leia, nende projektide hulgas ei leia Musta merega seotud projekte, paraku äh, kehtis sama ka eelnevate aastate kohta. toimusid äh, projektihanked, Rumeenia esitas kaks projekti, üks mis käsitles merekoridoride loomist mere, Mustale merele. see projekt lükati paraku tagasi, sellepärast et see projekt ei toovat lisandväärtust teistele Euroopa projektidele. kas te võiksite seda täpsemalt selgitada, miks ei äh, tahaks me koridore Mustale merele? proua Jele Sender, suur tänu! ka mina tahaksin omalt poolt tänada koordinaatorite selle sõnavõtu eest ja mul on ka mõned küsimused. kõigepealt, milline on teie hinnang? meremagistraalide puhul on olnud kõige olulisemaks elemendiks infrastruktuuri väljaehitamine ja teenuste parandamine on jäänud tähelepanu alt kõrvale. kas te arvate, et see on õige? siis teiseks, suhted kolmandate riikidega, Põhja-Aafrika ja idapoolsed äh, naabrid. Te olete öelnud, et me peame midagi enamat tegema selles valdkonnas, kuid kas äh, on ka juba positiivseid näiteid juba selle kohta, kuidas äh, seda tööd teha? ja lõpetuseks koolitus Erasmust võib kasutada merel töötavate inimeste koolitusvõimaluste parandamiseks. kuidas võiks seda praktikas teha, võib-olla oleks mingisuguseid innovatiivseid mõtteid teil? aitäh! kõigepealt Mustmeri. olen käinud nii Konstantsas kui ka Varnas ja ka Burgosesse ja olen näinud, milline on olukord. ma olen selgitanud, et meil on vaja korralikke ettepanekuid selleks, et projektidele luba anda me oleme näinud, et võimalusi tõepooli, tõepoolest on palju, aga kõik need on keerulised. Äh, kui te küsite, millised on prioriteedid, äh, siis ma ütleksin midagi, mida siin täna juba rõhutati, nimelt et Konstantsa ja ühendused sisemaaga. Äh, raudtee, mis olemas on, on olemas üheksateistkümnenda sajandi lõpust, kahekümnenda sajandi algusest ja kui te tahate minult teada, mis oleks minu jaoks prioriteet, siis ma ütleksin kolmkümmend kilomeetrit Konstanza. ja praeguse äh, maantee vahel, äh, mis äh, vajab renoveerimist ma tõesti kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite kõigepealt me vist peame panema kokku mingi töörühma, mis töötaks välja plaane, mis arvestavad äh, nendeks projektideks vajalike tingimustega ja sama puudutab Urgasta. tegemist on äh, väga suurepärase lahega mis on suuteline pakkuma varju paljudele alustele, aga väga raske on äh, ühendusi luua välismaailmaga. niisiis, kui te äh, tahate, et ma juhiksin tähelepanu piiravatele teguritele, siis üheks on fosforuse väin ja teiseks eh, on eh, suhted eh, ülejäänud Musta mere piirkonnas asuvate riikidega. võimalik, et selles valdkonnas on võimalik midagi ära teha. meie sooviksime, et me saaksime ettepanekuid, mis ei ole veel päris lõplikus faasis, selleks, et neid arutada et hoolitseda nende ettepanekute edu eest. seda minu arvates tasuks teha. proua Jaala. ka teie esitasite mulle mõned küsimused ma üritan teha nii, et asjad tõesti õigesti toimiksid. kõigepealt küll äh, ühendused Põhja-Aafrika riikidega. ma käisin Barcelonas äh, ning äh, uurisin, mida saab teha. käisin Barcelona sadamas, Valencia sadamas, Alicante sadamas ning neil on ühendused äh, Põhja-Aafrikaga ja sama puudutab ka Itaalia sadamaid. Genuast näiteks on ühendus Sardiinia ja Põhja-Aafrikaga ning tõenäoliselt me peame hoolitsema selle eest, et toimuks teadmiste edasiandmine. mina toetan väga seda, et et eh, teadmisi edastatakse ka Põhja-Aafrika sadamatele. haridus, eh, millele ma viitasin, eh, ei puuduta ainult merd ja merega seonduvaid elukutseid, laevadega seonduvaid elukutseid. mina pean silmas eelkõige logistikat, need, neid inimesi, kes sadamas tegutsevad hoolitseda tuleb selle eest, et äh, siis äh, Vahemere mõlemal kaldal, aga iseäranis äh, Euroopas meil oleksid professionaalsed inimesed. infrastruktuuri koha pealt pean ma ütlema, et meil jah, meil on mõningaid probleeme, aga äh, räägin näiteks Ktiinia sadamast äh, Äh, siis äh, väga olulised on ka sadamate ühendused sisemaaga, maanteed ja raudteed. ja oluline on parandada ka loomulikult äh, laevu. niisiis, ma arvan, et kui me tegeleme kõigi nende ühenduste aspektidega Äh, siis äh, toimivad merekiirteed hästi ja inimesed äh, kasutavad meretransporti maismaatranspordi asemel. aitäh! aitäh! tahaksin tänada proua Paisi ja härra Valentet selle eest, et te täna siia tulite. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Kantsiani raport tegemist on siis Seesari teemalise arvamusega, härra Kantsian, teil on sõna. aitäh, esimees. ma üritan teha äärmiselt lühidalt, sest minu arvates ei ole vaja hakata esitama mitte mingisuguseid muudatusettepanekuid selle teksti kohta, sest me lihtsalt pikendame Seesari ühisettevõtte tegevust Äh, see ettevõte on näidanud, et suudab tulemusi saavutada ning on andnud meile ka tehnilised vahendid ühtse Euroopa taeva väljakujundamiseks. tegemist on era- ja avaliku sektori partnerlusega, mis on ajakavast suutnud kinni pidada ja samuti seatud eesmärkidest. Äh, tulemused, mis erinevate projektide vallas on saavutatud võimaldavad meil järgmistel aastatel hoolitseda selle eest, et meil on parem lennuliikluse korraldamise süsteem suurema läbilaskevõimega ning äh, müra ja õhusaaste vähendamisega. Äh, seda süsteemi tuleb hallata tsentraalselt, sellepärast selleks, et investeeringuid ja ka kõike muud koordineeritakse mis puudutab investeeringuid, siis arvestades äh, olukorda võiks äh, siin teatud fonde kohaldada, sellepärast et, et äh, on valdkondi, kus me ei ole rahastamisele lahendust leidnud, mina isiklikult leian, et seda uuenduslikku rahastamisvahendit tuleks kasutada jutt käib investeeringutest. mõned tahavad neid piirata ainult lennujuhtimisega, aga see ei ole päris nii. me peaksime seda süsteemi usaldama selleks, et saavutada endale seatud eesmärgid. aitäh, et te tegite lühidalt ja härra Tarnelis jah, palun tehke lühidalt, ma tean, et te tahate oma asjad ära öelda, aga ikkagi. aitäh aitäh, esimees, mul ei ole mitte midagi suurt lisada. me oleme täielikult nõus. Äh, äh, Cesar on siiani väga hästi toiminud ja ei ole mitte mingisugust põhjust, miks me peaksime esitama mingeid muudatusettepanekuid äh, võime küll välja pakkuda hiljem mõningaid asju muudatusettepanekute kujul, siis kui me räägime raportist Ühtse Euroopa taeva teemal, aitäh! aitäh, äh, proua Bilbao Barandika. mina võtan sõna meie variraportööri nimel, kes täna kahjuks siia tulla ei saanud. kuulsime just ära härra Kantšani ette, ettekande, ta ku-, toetab komisjoni ettepanekuid ja ka seda, et muudatusettepanekuid ta ei kavatse esindada, meie variraportöör toetab seda lähenemist väga oluline on, et me saavutaksime ühtse Euroopa taeva äh, funktsionaalsete õhuruumi osade vallas on edusammud olnud tõesti väga pettumusvalmistavad ja seetõttu tehniline sammas on väga oluline, et me sinna jõuame. me peame laiendama Cäsari tegevust ning äh, meil on vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid selle projekti jaoks. pikendamine aastani kaks tuhat kakskümmend neli ning kuussada miljonit eurot raha on meie jaoks äärmiselt oluline, meie arvates on tegu väga hea ettepanekuga. Äh, ja järgmisena proua Foster, äh, suur aitäh esimees, aitäh ka raportöörile selle töödokumendi eest, toetan täielikult seda, mida ta ütles, ma arvan, et meie ajakava on äärmiselt tihe. täna äh, ilmus väga huvitav artikkel, millest, milles räägitakse õhu puhastamisest, räägitakse konkurentsist Caesariga ning äh, USA õhujõud äh, juba äh, tahavad varustada osad oma lennukeid avioonika ja muude süsteemidega, mis on järgmise põlvkonna süsteemid. niisiis me peaksime samuti maailma areenil konkureerima, me peaksime hoolitsema selle eest, et kõik asjad on olemas õigeks ajaks ja minu arvates on äh, praegu selleks just õige aeg ja raportööril on ECR fraktsiooni täielik toen. härra Baldwin komisjoni nimel, palun. mina saan teha era-, eriti lühidalt tänada raportööri ja komisjoni selle raporti eest, suur aitäh! aitäh, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas november ja hääletame komisjonis suurel hääletuspäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril muudatuste esitamise tähtaeg kahekümne kaheksas november ja suur aitäh, et kõik nii lühidalt see ja edasi proua Wortmann kooli raport, aitäh. me arutame praegu Najadese paketti. tegemist on paketiga, mis koosneb kahest õigusaktist Äh, tegelikult siis olemasolevate õigusaktide ülevaatamisest ning Najadese teatisest, mis on siis teine teatis, mille teemaks on Najadese tegevuskava. Äh, tegemist on tõesti äh, väga olulise paketiga, mida tuleb toetada ja edasi arendada nii innovatiivseid kui ka siis jätkusuutlikke siseveeteesid. see on äärmiselt oluline meie logistiliste võrgustike jaoks. ja hollandlasena ütlen, et ka Hollandi puhul on see oluline. tervitan koordinaatorite otsust korraldada kuulamine Najadese paketi osas jaanuari alguses, aga mis puudutab menetlust, siis äh, tahaksin teha ühe märkuse, mis tugineb esimesele kohtumisele, mis mul oli variraportööridega. Need kaks õigusaktide läbivaatamist on suurel määral tehnilised ning poliitiline sisu on Najadese tegevuskavas. aga kahjuks kuna meie mandaat hakkab peaaegu lõppema, ei ole enam võimalik omaalgatuslikku raportit koostada, aga me korraldame kuulamise ja oleks väga oluline, kui me annaksime volinikule natukene poliitilisi suuniseid, tuginedes siis sellele kuulamisele, mille teemaks on Najadese tegevuskava. nii et, et ma teen ettepaneku, et me koostame ühisresolutsiooni siin transpordikomisjonis, mis esitatakse täiskogule nii et vähemalt poliitikas mõttes, äh, poliitilises mõttes saame ka oma seisukohad äh, kuuldavale tooma, sellepärast et muidu tegelikult sellel kuulamisel ei ole mingit mõtet, kui sellele midagi ei järgne. niisiis, arvestades seda, et et äh, seda, mis ma ütlesin, tahaksin tänada komisjoni tehtud töö eest, aga väga paljudes valdkondades keskendutakse liiga palju sõnadele ja mitte niivõrd tegudele Äh, nii et, et on väga oluline, et parlament toetaks komisjoni poliitiliselt tõesti tugevalt, et komisjon tegutseks ähm, ning ma loodan, et me saame seda teha läbi resolutsiooni, millega kaasneb ka need, millega kaasnevad siis need kaks õigusaktide läbivaatamist äh, mis puudutab nüüd kahte ettepanekut, siis esimene on seotud äh, laevastiku võimekuse läbivaatamisega Ähm, loodi reservfond äh, selle õigusakti alusel, mis tugineb siis äh, äh, vana uue vastu reeglil. tegemist on siis rahaga, mille sektor ise sinna fondi on pandud, neid õigusaktides öeldakse, et seda raha võib kasutada ainult selleks, et toetada selliseid meetmeid, mida rakendatakse ühenduse tasandil ja mille eesmärk on vältida laevastiku võimekuse kasvu, kui on tõsised turutõrked ning teiseks toetada sotsiaalseid meetmeid ning edendada aluste kohanemist tehniliste edusammudega, võttes arvesse ka ohutuse aspekti ja need meetmed peavad olema siis siseveeteede transporti esindavate organisatsioonide toetusega. üheksakümne üheksandast aastast alates on see fond meil olemas ja kuigi mõned liikmesriigid ja ka sektor ise on üritanud leida siis vahendeid, kuhu, võimalusi, kuhu seda raha kulutada, siiani neil see pole õnnestunud ning äh, seetõttu komisjon ja mina tervitame tõesti seda ettepanekut laiendada äh, õigusakti äh, rakendusalaga kogu meeskonnaliikmete koolituskavadele ja samuti kasutada seda raha laevade uuendamiseks ning tehniliste muudatustega kohanemiseks ja ka keskkonnatingimuste arvestamiseks. see on tõesti midagi, mis on väga vajalik ja oleks väga tore, kui fondi saaks ka selleks otstarbeks kasutada, aga me kõik teame, et tegemist on sektoriga, kus on palju VKE-sid ja seetõttu on need meetmed väga kulukad niisiis oleks väga tore, kui me kasutaksime mitte üksnes fondi, vaid hoolitseksime ka selle eest, et me saavutaksime teatud finantsvõimenduse teiste Euroopa fondidega, näiteks Euroopa Investeerimispanga rahaga ja tahaksin tõesti kutsuda Euroopa Komisjoni eh, töötama välja tõhusat pro programmi, mis on sellele rahale rajatud. teine ettepanek, eh, kas mul on kaks minutit, küsib kõneleja? jah ma tean, et teil saab kohe aeg otsa, nii et üritan teha lühidalt. teine ettepanek puudutab siis eh, tehnilisi nõudeid, mis puudutavad siseveeteedel kasutatavaid aluseid. tegemist on jällegi eh, teemaga, kus eh, siiamaani Euroopa Komisjon on ette valmistanud Äh, õigusakte, samuti Reini laevaliikluse keskkomisjon, Donau komisjon ja teised ja nüüd äh, need äh, eksperdid siis jällegi erinevates menetlustes osalevad, töötavad välja erinevaid õigusakte ja nad üritavad küll neid standardeid ühtlustada, aga erinevused püsivad sellele vaatamata ning see põhjustab ebaselgust ja samuti õiguslikku ebakindlust ning seetõttu komisjon äh, tuginedes siis kokkuleppele, mis saavutati äh, siis äh, Reini laevaliikluse keskkomisjoni ja teistega, nimelt luua siis ühine komisjon, kus siis eksperdid töötavad samade tehniliste standardite kallal, mis esitatakse nii Euroopa Liidule kui CCNR-ile samamoodi. niimoodi saavutaksime selgust et äh, tõesti kehtivad mõlemal pool samad standardid. Äh, see oleks tõesti suur edasiminek, samuti on hea, et nüüd tugineb see asi koostööle erinevate komisjonide vahel ning et need komisjonid ei tööta enam üksteisele vastu. Äh, see on äärmiselt ja on äärmiselt oluline, et me toetame seda lähenemist ka läbi siis õigusaktide läbivaatamise. on üks lisa sellele õigusaktile, mis käsitleb kõiki neid tehnilisi nõudeid ja raportöörina ma kõhklen, kas on mõtet hakata lisa muutma, sellepärast et me peaksime ekspertkomisjonile Äh, andma võimaluse välja pakkuda e- täiendavaid läbivaatamisi, võttes arvesse äh, tehnoloogia arengut ning parlament tuleks kaasata läbi delegeeritud aktide. samuti peame olema teadlikud sellest, et praegu on arutusel mittemobiilsed masinad direktiiv, kus käsitletakse uusi masinaid ning seetõttu me peame ootama ära ka, milline on selle arutelu tulemus ja mida see tähendab juba olemasolevate mootorite jaoks niisiis, ma olen, ma arvan, ma arvan, et olen juba piisavalt pikalt äh, kõnelenud sissejuhataval teemal, aitäh! aitäh, proua Wortmann Kool ja jällegi, kui saadikud suudaksid teha lühidalt, kõigepealt härra Van Dalen. esimees, aitäh! tahaksin tänada komisjoni selle ettepaneku eest. kuigi äh, meie oleme ka pisut pettunud muutunud. kui vaadata tehnilisi nõudeid, härra esimees, siis äh, siin ei tule midagi rohkemat eriti juurde kui see, mis meil oli viimase kolmekümne aasta jooksul. võib-olla pärast kolmekümmend aastat me ometigi suudaksime kiiremini edasi liikuda, aga nüüd, mis puudutab laevastiku võimsust, siis kolmkümmend viis miljonit eurot on kaalul, sektor tahab seda raha kasutada. et seda siis jagada erinevate sektori osade vahel. mina isiklikult arvan, et peaks olema võimalik ka neid fonde laiendada. siiamaani on eeldus olnud selline, et äh, sektor ise peab olema nõus raha jagamisega, sellega, kuidas raha jagatakse ja minu küsimus komisjonile oleks järgmine. kui enamus selle sektori esindajatest ütleb, et me näiteks tahame midagi koolituse alal ette võtta, kas äh, sellest siis piisab, et reservist raha saada? siiamaani Äh, on rakendatud anonüümsuspõhimõtet ning äh, esimees, mul on väga hea meel, et äh, toimub kuulamine. me arutasime seda asja proua Wortmann kooliga, meil on vaja rohkem poliitilisi ettepanekuid, mitte niivõrd tehnilisi asju. me peame tulevikus sellele kõigele tuginema ja toetame resolutsiooni. härra Ertug sotsiaaldemokraatide nimel, aga palun tehke väga lühidalt, sest neli minutit on järel ja veel kolm inimest tahavad sõna. aitäh, esimees, kolleegid. ma tõesti teen väga lühidalt. ma arvan, et äh, proua Portman Kool mainis juba äh, seda teemat, me arutasime seda möödunud nädalal, nimelt need tehnilised spetsifikatsioonid lähitulevikus toimub meil kuulamine, kus seda teemat samuti käsitletakse. sotsiaaldemokraatide jaoks on täiesti selge, et harmoniseerimist on vaja, minu jaoks isiklikult on see väga oluline, minu jaoks on oluline, et need tehnilised spetsifikatsioonid äh, on sellised, et ähm, asju ei võeta sealt välja poliitilistel põhjustel, seega mida põhjalikum äh, see ühtlustamine on, seda parem. see on minu poolt kõik. ja loodan, et komisjon ei võta infrastruktuuri poole pealt meil mitte midagi ära, jään ootama tulevast arutelu, aitäh. järgmisena äh, Äh, härra De Backer, ma võtan sõna Gesine poolt, kes täna siia tulla ei saanud, üldiselt Gesine ja ALDE fraktsioon toetab seda ettepanekut, me leiame, et ühised tehnilised standardid äh, parandavad õiguskindlust ja suurendavad seda, samuti leiame, et mõningad muudatused reservfondi on vajalikud äh, mis kasu on fondist, kui ei ole võimalik täita selle fondi kasutusele võtmise tingimusi? Äh, siseveeteede vallas on meil tohutult suur potentsiaal, mis täna ei ole piisavalt kasutatud ja seetõttu me peaksime seda kasutama rohkem. Äh, Kesine juhib tähelepanu ka sellele, et fondi võib kasutada ainult äh, selleks, et aluseid keskkonnasõbralikumaks muuta, seda on meil just vaja, kui me tahame laevade heitmeid vähendada ning ma arvan, et äh, alternatiivsete kütuste arutelude kontekstis on see ka samm edasi. kaks tehnilist ettepanekut, neid siin juba mainiti, aga ma arvan, et me peame toetama raportööri algatust teksti paremaks muuta ja koostama ka resolutsiooni seoses äh, komisjoni teatisega selleks, et saada laiemapõhjalisem ülevaate äh, siseveeteede võimalustest, aitäh! ja härra Uneli komisjoni nimel ja kui ka teie saaksite teha lühidalt, oleks sellest tõesti kasu aitäh, esimees, ma seekord tõesti teen lühidalt. ma arvan, et me toetame täielikult teie raportööri proua Portman Kooli ja tahaksin teid tänada suurepärase kokkuvõtte eest, te võtsite selle teema väga suuresti, väga hästi kokku. tegemist on tõepoolest tagasihoidliku ettepanekuga, aga sugugi mitte tähtsusetu ettepanekuga. me tõepoolest äh, üritame kasutada olemasolevate rahaliste vahendite kasutamist ning võtan arvesse neid taotlusi, et äh, vaadata, mil määral me saaksime paremini äh, seda fondi kokku sobitada teiste rahastamisallikatega, äh, nendega, mida me tunneme kõige paremini, nimelt Euroopa teadusuuringute rahastamine või rahastamine, mis on võimalik Euroopa ühendamise rahastu raames ning samuti arvestame mõttega hõlbustada otsuste langetamist äh, on väga oluline, et äh, ametlik mehhanism muudab asjad anonüümseks, aga lõppkokkuvõttes äh, see äh, siiski muutub, sellepärast et kui idee juba on välja valitud ja seda plaanitakse ellu rakendada selle fondi raames, siis on vaja, et kogu sektor seda toetaks, sellepärast et nad toetavad rahaliselt, samuti Äh, organisatsioon, meil on vaja kaasata ka organisatsioone, kes selles ehitustegevuses osalevad, nii et, et ma arvan, et see formaalne aspekt, kuidas asju otsustatakse, ei ole tegelikult nii oluline. oluline on see, et me pakuksime rohkem võimalusi sellele sektorile. me sooviksime, et äh, me saaksime teha rohkem, äh, seda me ütlesime ka oma teatises, arvestades eriti neid raskusi, mis selle sektori ees praegusel raskel ajal on ning loodetavasti aruteludes selle ettepaneku üle õnnestub meil seda kuulamist väga hästi ära kasutada ja veel ka teisi võimalusi selleks, et seda teha. mis puudutab tehnilisi aspekte ja äh, küsimusi, mille esitas härra Ertuga, kas need tehnilised spetsifikatsioonid puudutavad ka äh, sõiduki suurust või hüvist, ei, see ei ole nii tegemist on tehniliste standarditega, mis puudutavad mõningaid tunnuseid, aga mitte veeteesid kui niisuguseid. sellest äh, on hoolt kantud juba teistes õigusaktides, aitäh! aitäh! ja nüüd tahetakse tutvustada, äh, seda raportit tutvustatakse seitsmeteistkümnendal detsembril ja viieteistkümnes jaanuar on muudatused, muudatuste esitamise tähtaeg ja kahekümnendal veebruaril hääletame komisjonis ja nagu Corinne ütles, siis äh, toimub meil järgmise aasta alguses ka kuulamine. niisiis, suur aitäh, äh, jõudsime ajagraafikusse tagasi ja nüüd algab koordinaatorite kohtumine, aitäh!